Good morning, I ask everybody if uh, you can tere hommikust, palun võtke kõik istet, et me saaksime oma seminariga pihta hakata. Uh, good morning, everybody. Uh, my name tere hommikust kõigile, mina olen Ines Suuber, olen ähm, tööhõivekomisjoni aseesimees Euroopa Parlamendis. ja kui lubate, ütleb kõneleja, lähen üle nüüd portugali keelele. tere hommikust kõigile tere hommikust ja tere tulemast sellele äh, tööhõive komisjoni ühisseminarile ja sellel koosolekul võtavad sõna neli asutust ning meie teemaks on Euroopa sotsiaalne mudel, konkurentsivõime põhiedendaja. ja tervitame täna siin mitmeid väga kõrgetasemelisi esindajaid me oleme ka juba minevikus korraldanud selliseid üritusi. kolmekümnendal juunil kaks tuhat üksteist alustasime selle ürituste sarjaga ning alguses tegelesime eelkõige noorte tööpuuduse küsimustega. Need probleemid, mida me täna tunneme, mis puudutavad haridust ja töökoha valikuga, nende üle oleme siis minevikus arutanud ja lisaks oli teemaks ka vajadus luua spetsiaalseid töökohti just noortele inimestele. arendada välja võrgustik või siis selline turvavõrk noortele inimestele, kellel ei ole ei äh, Äh, töökohta ja kes ka ei õpi. omal ajal olid teemaks erinevad võimalused, mil, mille asutused võiksid luua Euroopa Liidus ja ka naaberriikides. tänasel arutelul räägime samuti teemadest, mis seostuvad nende äh, küsimustega, millise, millist koostööd saavad need asutused teha, millised sünergia saab luua nende nelja asutuse vahel, mis täna siin osalevad. ja täna räägime Euroopa sotsiaalsest mudelist. ja äh, tervitan ka härra Lazari. Moldaavia majandusministrit ning tema osaleb ka tänasel arutelul. samuti tervitan nelja asutuse esindajad härra Vettmaier Eurofondist härra Lettmaer ja teised eh, härra ja teised eh, teiste asutuste esindajad paluksin seminari, seminaril osalejatel täita ära hindamis äh, vorm, mille saate siis äh, hiljem edastada sekretäriaadile. nelja asutuse juhtide nimel annan nüüd sõna härra Kristjan Ledmärile, kes äh, siis räägib CDFOP nimel kallid kolleegid, tere hommikust, ma tahaksin äh, teid tervitada siin äh, proua Zuberit ja proua Peeresit, tahaksin tänada tervet tööhõivekomisjoni, et selle seminari olete korraldanud, ma tahaksin äh, ühtlasi siin tervitada härra Monet, kes peab peakõne, tahaksin tervitada siin Moldova Äh, majandusministrit härra Lazari, äh, proua, härra Beckerit, äh, proua Könsi, härra Mäkin-, proua McIntyre'it, Uwe Kombündent on siin Seemetist, proua Fischbach Pitl, kes on Euroopa Avaliku Teenistuse Liitude esindajana siin ja siis härra Regu, kes esindab Euroopa Komisjoni eh, eh, poliitiliste nõunike bürood, kuigi on üsna raske öelda, mis asi täpselt on Euroopa sotsiaalmudel, eh, puudutab see otseselt sotsiaalinvesteeringuid, paindlikkust tööhõivepoliitikates ehm, ja see on kõik see, mis eristab Euroopat Ameerika Ühendriikidest. ideoloogia üleselt oleme me jõudnud millenegi, mis on osa Euroopa identiteedist. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kutsus komisjoni president Barroso üles kaasaegse sotsiaalse süsteemi loomisele ja ütles, et äh, tööturu äh, läbirääkimised äh, on osa Euroopa sotsiaalsest dialoogist. täna mm, on Euroopa poliitikates väga tugevalt sees sotsiaalne osa, nagu Saksamaa ja Austria kogemus on näidanud, ei ole sotsiaalse mõõtme poliitikates arvestamine sugugi mitte takistuseks, vaid konkurentsivõime toetajaks. vastupidi, jätkusuutlik konkurentsivõime sõltub mõneti ja käib väga hästi kokku sotsiaalsete investeeringute ja kaitsesüsteemidega. ja seega ongi tänaseks pealkirjaks valitud seminaril just see, mis on valitud, me ei ürita siin Äh, väänata midagi, mida ei peaks väänama. Äh, Euroopa äh, agentuurid, nii CDFOP, Euroopa koolitusfond, Tööohutuse ja tee-, tervishoiuagentuur ja Eurofond, kõik on tunnistajaks sellele, et Euroopa huvitub nendest küsimustest. CDFOP ja Eurofond loodi esimestena juba aastaid tagasi kõik äh, ametid, äh, neid juhib äh, tööturu osapoolte nõukogu ja nende töö on väga oluline, nii nagu ka president Barroso ütles ja sellepärast ma arvangi, et tänane seminar on suurepärane võimalus näidata seda, mida meie ametid võiksid pakkuda, millega nad panustavad ja et milline nende osa Euroopa poliitikate sotsiaalmõõtme osas. Nad toovad Euroopa lähemale Euroopa kodanikele Nad äh, lihtsustavad äh, inimeste äh, suhete loomist Euroopa Liiduga, nad näevad ennast Euroopa Liidu osana ja see on oluline eriti praegustel aegadel, kus väga paljud eurooplased näitavad üles skepsist Euroopa Liidu vastu ja kui me saame nende elusid parandada, siis on see kindlasti kasu. ma tahaksin tänada eelarvekom-, vabandust, tööhõivekomisjoni liikmeid ja kõiki tänaseid eksperte selle ürituse korraldamise eest, suur tänu! suur tänu, härra Lettmaier! ja annaksin nüüd sõna äh eh, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a, a Xavier Prats Monet, que é diretor härra eh, Javier Prats Monet'le, kes on Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadi aseesimees ja eh, annan talle sõna, palun. proua esimees, pea äh,, härra minister, daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt tänada Tööhõivekomisjoni mitte ainult äh, sellepärast, et ma äh, veel kaks ja pool aastat tagasi äh, olin otsestes suhetes tööhõivekomisjoniga ja mul olid äh, väga head kontaktid ja arutelud olid teinekord väga otsekohased, aga vägagi konstruktiivsed alati ja läbirääkimised eriti proua Peressiga sujusid väga hästi. Äh, aga kui meil on midagi üldse tulevikuks äh, vaja õppida, Äh, sotsiaalmudeli osas, siis on see see, et ähm, tööhõive, haridus ja oskuste poliitika peavad käima käsikäes ja võib-olla sidusrühmad tööhõive ja koolituse vallas liikmesriikides ja Euroopa Liidus laiemalt ei räägi teineteisega piisavalt tihti ja seega on minu jaoks küll väga hea meel osaleda tänasel kohtumisel. ja suur tänu ka mm, ametitele, sellepärast et äh, tavaline kodanik äh, tegelikult väga hästi ei mõista võib-olla seda, et neli ametit, mis tegelevad Euroopa sotsiaalmudeli põhiliste küsimustega, ei suuda teha koostööd ja minu meelest on see väga kena, et me suudame siiski näidata, et nad suudavad teha koostööd ja et kõik nad on siin esindatud. miks nad on siia kutsutud üldse? minu meelest on selleks üks väga konkreetne põhjus, nimelt need ametid aitavad meil luua rohkem tõenditel põhinevat poliitikat ja mitte ainult poliitikatel põhinevat poliitikat nii-öelda, seda on teinekord näha palju tööhõive ja hariduspoliitikas, me peame täpsemalt teadma, mis äh, toimib äh, meie heaolusüsteemides ja tegema vähem avaldusi, mis on küll võib-olla väga toredad, aga ei ole väga kasulikud ja lõpetuseks minu meelest on väga oluline ka see, et äh, selle seminari nimi, nimeks on sotsiaalne mudel ja konkurentsivõime äh, peamine mootor, sellepärast Euroopa sotsiaalmudeli peamine iva ei seisne mitte selles, et solidaarsus ja sotsiaalne dialoog on hea, vaid äh, iva on selles, et need on lahutamata osa konkurentsivõimest nii et kui me tahame üldse võidelda Euroopa suurema sotsiaal, tugevama sotsiaalmudeli eest, siis me ei saa rõhuda mitte ainult solidaarsusele, vaid panema sinna taha ka majanduslikud kaalutlused, see on meie eesmärk ja ma olen täiesti veendunud, et ametid näitavad meile täna selgelt seda, kuidas seda teha aga lubage lühidalt rääkida kolmest asjast. kõigepealt, kuhu me oleme jõudnud sotsiaalmudeliga, räägiksin natukene tuleviku väljavaadetest ja siis keskenduksin ühele konkreetsele valdkonnale, see võib-olla teid ei üllata, aga minu meelest on jäänud äh, kõrvale ja peaks segel-, tegelikult kandma suuremat rolli tuleviku arutelude, aruteludes ma räägin siin oma isiklikust seisukohast, mul ei ole praegu mitte mingisugust mandaati rääkida komisjoni nimel siin sellisest olulisest asjast, nagu seda on sotsiaalmudel. aga minu isiklikud seisukohad siis sotsiaalmudeli praeguse olukorra kohta. on muidugi ilmselge, et kõik meetmed, mille Euroopa on vaevaliselt üles ehitanud viimase poolsajandi jooksul, pärast seitset edukat laienemist on nüüd need meetmed siis praeguses majanduskriisis pandud tõsisele pro-, tõsiselt proovile ja praeguse majandusliku kitsikuse olukorras on muidugi äh, avaliku sektori eelarved ja seega ka sotsiaaleelarved väga tugeva surve all ja see mõjutab äh, sotsiaalmudelit, nii et ajad on rasked. kas Euroopas on kogu selles asjas mingisugune roll? ma arvan, et me peaksime Äh, vältima seda, et äh, me teeme suuri sõnu Euroopast, äh, aga vaadakem pigem seda, millised on Euroopa piirangud, kõigepealt institutsionaalsed probleemid tööhõive ja sotsiaalkaitse osas. parlament ja kodanikud tahaksid näha Euroopa tugevat rolli, aga piiratud rolli ja tuletan teile meelde Saksamaa põhiseaduskohtu otsuse Lissaboni lepingu kohta. Nad ütlesid, et jah, sotsiaalpoliitika läheb kokku Euroopa põhiseadusega ja hariduspoliitika ka, aga sellega see asi ka lõpeb. ärgem unustagem, et see on tõeline piirang aga poliitikad, mitte aluslepingud ei ole need, mis hakkavad elu muutma ja kui me leiame õiged poliitikad, siis me tagame sel-, selle, et me suudame kodanikele näidata seda, et Euroopa võib oluliselt panustada Euroopa sotsiaalmudeli ellujäämisele ja edukusele ja sellepärast me peaksime keskenduma kindlasti Euroopa sotsiaalmudeli kolmele peamisele piirangule. kõigepealt nende poliitikate iseloom, mis puudutab siis sotsiaalkaitset, haridust ja tööhõivet. vaatame näiteks energiapoliitikat ja kui me tahame energia tarnekindluse poliitikat välja kujundada, siis selleks tuleb kõigepealt läbi viia analüüs äh, majanduslikust reaalsusest, tuleb panna paika eesmärgid ja siis tuleb läbi viia arutelud, mis on väga rasked, äh, arvestades siis siseriiklikke huvisid. seda teeb Euroopa igapäevaselt, aga kui me vaatame Euroopa sotsiaalmudelit, siis tuleb see kõik läbida, see on sama keeruline, aga lisaks sellele peab Äh, arvesse võtma ka äh, väga sügavalt juurdunud isiklikke ja kultuurilisi äh, mudeleid, ajaloolist arengut ja poliitilisi seisukohti. Need võib-olla ei ole käegakatsutavad aspektid poliitilises arutelus, kuid siiski väga olulised, sellepärast et sotsiaalpoliitika räägib poliitikast ja heaolust ja ei tohiks hinnat-, alahinnata poliitilisi aspekte selles poliitikas. teine aspekt, millest ma räägiksin, on üks paradoks. ühelt poolt sotsiaalsed muutused äh, ja mis tekitab äh, suured sotsiaalmudelite puhul äh, Äh, on ju tegelikult see, mis on meie ühiskondades äh, sees toimuvas. Euroopa heaolusüsteemid, Põhjala süsteem, anglosaksi süsteem ja Mandri-Euroopa süsteem, nad on kõik erinevad. kuid äh, samas üleilmastumise kontekstis peab Euroopa sotsiaalkaitse osas ja sotsiaalpoliitikate osas veenvamalt tegutsema üks näide, minu meelest üks olulisemaid üleilmastumise mõjusid kindlasti äh, Euroopas ja Euroopa äh, mudeli jaoks on midagi väga lihtsat, mida aga tihti alahinnatakse. kui endine Nõukogude Liit, Hiina ja India otsustasid äh, maailma majandusega liituda, siis kahekordistus äh, järsku tööjõu hulk maailmas pooleteistkümnelt miljardilt kolme miljardini ja see on või peamine põhjus, miks Euroopa sotsiaalmudel on otseselt sattunud surve alla konkurentsivõime ja palgapoliitika näiteks. sotsiaalsed mudelid aga muutuvad, muut-, olukord ju liikmesriigiti muutuvad, demograafilised arengud ja see, et järjest küpsemaks muutuvad heaolustandardid. siseriiklik sotsiaalkindlustussüsteem aga üsna tihti keskendub sellele mõttele, et meil on stabiilne peremudel, ei võeta arvesse Äh, sisserännanute survet, äh, uusi perevorme, naiste tööhõive suurenemist ja nii edasi ja meie ees on tõsine raskus, mille juured lasuvad selles, et äh, meil on pinge siseriiklike heaoluriikide heaolusüsteemide arenemise osas ja üleilmsete demograafiliste arengute vahel ja väga raske on kuidagi selles valdkonnas Euroopa institutsioonide rolli tunnetada ja kolmas äh, takistus, millest üsna tihti ei räägiti, ei räägita, on see, et me ei suuda selle sotsiaalpoliitika mõju kuidagi hinnata adekvaatselt ja selle põhjuseks on see, et meil on kakskümmend kaheksa liikmesriigi. kui me vaatame majanduskriisi, kui me vaatame, millist nägu on meie ühiskonnad, kui me vaatame naiste tööhõive määra, noorte tööhõive määra, siis igasugused indikaatorid, mis on olulised, ükskõik millist indikaatorit me vaatame sotsiaalmudelis, näeme me, et liikmesriigiti on erinevused väga suured, see on illusoorne arvata, et me saame Euroopa tuleviku sotsiaalmudeli jaoks välja kujundada vastused, mis sobivad absoluutselt kõigile. mitmekesisuse haldamine nii-öelda ja meie poliitikate ja sõnade kriit-, kriitiline analüüs äh, Äh, on oluline, me peame olema väga ettevaatlikud, üritades katta kõikide huve, aga selles üsna tihti me võime laskuda banaalsustesse, millest ei ole kasu mitte kellelegi. nii et äh, tõesti, tuleviku probleem on see, et kuidas selle mitmekesisusega toime tulla. Äh, nüüd need piirangud, üleilmastumine ja siseriiklikud arengud Äh, heaolusüsteemides ja mitmekesisus Euroopa Liidu sees, sellepärast et äh, kriisi ajal on mitmekesisus ainult suurenenud, liikmesriikide vahel lähenemine on vähenenud. Nendega tuleb kõigiga arvestada, kui me hakkame rääkima tulevikuprognoosidest Euroopa sotsiaalmudelile, aga nüüd siis paar sõna tuleviku kohta äh, ma rääkisin siin palju probleemidest, piirangutest ja takistustest ja võib-olla oleks siin äh, kohane laskuda sellistesse suurtesse deklamatsioonidesse Euroopa sotsiaalse mudeli kohta, rääkida headest kavadustest, ähm, et äh, kuidas me saame panna Euroopa rääkima ühel keelel, arvestades seda, kui sügavalt on meid mõjutanud majanduskriis ja kui palju see mõjutab meie majandusi. aga sellegipoolest äh, me otsime Euroopa Liiduna kogu aeg äh, viisi, kuidas sellest kriisist välja tulla ja me peame sellel teel leidma ka endale suurema sotsiaalse rolli ja tugevama rolli, kui see on olnud seni ja seda väga lihtsal põhjusel, sellepärast et see, mida läheb maksma see, et me ei investeeri ähm, äh, sotsiaalsetesse poliitikasse, inimkapitali ja oskustesse, on liiga kõrge ja me ei suuda seda tasuda, äh, arvestades seda, millist rolli maksavad inimesed ja teadmised Euroopa teadmistepõhises äh, tulevikus. mis on aga positiivne, on see, et Euroopa kodanikud, kuigi nad on suhteliselt skeptilised Euroopa institutsioonide vastu, teavad väga hästi seda, et Euroopa sotsiaalmudel on see, mis äh, seob eurooplased üheks, seda ütles juba Tony Judd. kui me küsime eurooplaste käest Riiast Ateenani, et mida nad ootavad äh, Euroopalt selles kriisiolukorras ja vastus on põhimõtteliselt igal pool sama, säilitage töökohad, aidake vaeseid, tõstke sotsiaalkindlustustoetuseid ja pensione, andke noortele ja täiskasvanutele inimestele piisavaid oskuseid, et nad saaksid toime tulla kahekümne esimeses, esimesel sajandil. seega mingisugune roll peab Euroopal olema, aga milline roll? Äh, loomulikult analüüsi teha on lihtne, aga lahendusi leida suhteliselt raske. Euroopa integratsioon. üldiselt majanduskasvu aegadel on äh, väga selgelt tuntav, läheb siis talveunne see lõimumisprotsess me peame mõtlema praegu sellele, milline on olukord poole aasta pärast, äh, kaheksa kuu pärast. tulemas on ju uus Euroopa Parlament ja uus Europarlament alustab oma mandaati sellelt positsioonilt, et tuleb välja kujundada väljapääsustrateegia kriisist äh, ja et nad peavad andma mingisuguseid vastuseid Euroopa sotsiaalmudeli tuleviku jaoks. see on väga raske ülesanne, võib-olla isegi võimatu sellepärast et eh, Euroopa eh, liikmesriikide sisepoliitikas muidugi on Euroopa mõõde ja Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament võivad näidata seda, et et eh, majandusreformides tuleb ka arvestada sotsiaalse õiglusega ja tuleb sillutada tee jätkusuutlikuks kasvuks ja sellega see, sellega hakkavad tegelema meie ametid just peaasjalikult. mul on vist veel kuus minutit kõneaega, kui äh, proua esinaine on lahke minu suhtes ja ma tahaksin rääkida sellest, et mida me peaksime ühes valdkonnas tegema ära oma rohkem. see on teema, mis on juba praegu Euroopas päevakorras, aga peaks olema minu meelest äh, suuremaks prioriteediks äh, ja ma tahaksin, et parlament sellega praegune parlament ja tulevane parlament hakkaks tegelema, nimelt haridus ja oskused. Äh, see peab tõusma tähtsamale kohale järgmise viis aasta jooksul haridus ja oskused on Euroopa majanduskasvu tootlikkuse ja konkurentsivõime jaoks äärmiselt olulised meie töökohtade kaitsmiseks ja selleks, et me saaksime kohaneda muutustega, et me suudaksime kaitsta oma vara ja äh, sotsiaalset ühtekuuluvust, see on ainult, äh, ainus viis, kuidas tulla sellest kriisist välja pikemas perspektiivis, sellepärast et ainult läbi teadmiste suudame me Euroopa äh, suutlikkuse sotsiaalmudeli kaitsmisel tagada mis on kõige olulisem, on see, et äh, meile läheneb äh, haridusvallas üks tõeline tsunami ja meil on võimalus äh, sellest tsunamist nüüd teha midagi muud, seda ära kasutada ja mitte näha selles probleemi, vaid võimalust. me oleme üle sajandi juba elanud niimoodi, et inimesi õpitakse ja õpetatakse ühtemoodi. tuhande üheksasaja kolmekümnendal aastal õpetati kirurge, kirurge samamoodi äh, asjad on oluliselt arenenud, kolmekümnendatel aastatel õppinud äh, kirurg äh, ei suuda operatsioonisaalis enam täna midagi teha, aga kui te võtate tavalise õpetaja ja pane, võtate ta kolmekümnendatest aastatest ja panete praegu klassi ette, siis ta õpitab ikka samamoodi. nii et äh, haridus ei ole käinud väga hästi käsikäes sellega, mis on toimunud, me näeme sedasama asja teistes valdkondades. nüüd on aeg hakata kaasajastama ka äh, haridussektorit. tehnoloogia tuleb seo-, siduda haridusega. me peame andma inimestele potentsiaali, et nad saavad õppida siis ja nii, nagu nad tahavad. mina olen pärit Hispaaniast ja te olete kindlasti kuulnud, kes on Don Quijote. Don Quijote, tema äh, tegelaskuju loodi nelisada aastat tagasi ja nüüd veel kümme aastat tagasi äh, oli inimeste suutlikkus Don Quijotet sõltuv ühest asjast, nimelt kas nad said selle raamatu kätte või ei saanud. aga täna saab Don Quixotet igaüks lugeda tasuta ükskõik kus. ja me peame tõhusust ära kasutama. see on tohutu tuleviku lootus meie laste ja tulevik, laste ja ühiskondade jaoks. ja selles kontekstis ma tahan öelda, et me peame tagama selle, et me keskendume tulevikus siseriiklikul ja Euroopa tasandil sellele, et haridusest saaks tõesti osa Euroopa strateegilisest agendast ja ei oleks mitte ainult liikmesriikide asi. ja kui lubate, siis ma räägiksin neljast probleemist, mille osas Euroopa peab midagi selgelt ära tegema haridusvaldkonnas. kõigepealt meil on uusi tõendeid ja OSCD-ga kaheksandal oktoobril me siin Brüsselis sellest räägime, meil on uusi tõendeid nimelt selle kohta, et Euroopas äh, on täiskasvanute seas väga vähe oskuseid. Euroopas on ainult kolm riiki, kes suudavad oskuste ja pädevuste osas olla sama kõrgel kui näiteks Jaapan. ja väga suured äh, riigid, ka suured riigid Euroopas äh, on väga väheste oskustega riigid ja see paneb surve alla nende konkurentsivõime ja tegelikult ju Euroopa sotsiaalmudeli aluseks on konkurentsivõime üks viiest täiskasvanust Euroopas, seda näitavad uuringud, on väga piiratud oskustega. ja sellega kaasneb see risk, et nad ei ole absoluutselt enam äh, tööturul võimalik neid kasutada. ja see on see esimene probleem, mille osas tuleb midagi ära teha. väga selgeid tõendeid selle kohta, et oskuste äh, kvaliteeti tuleb tõsta. teine probleem on investeeringud Eh, kuidas neid rahastada. Eh, Harvardi eh, dekaan ütles kunagi, et kui te arvate, et haridus on kallis, siis mõelge parem sellele, et mida läheks maksma, kui meil haridust ei ole. ja see on väga õige mõte, seda on öelnud kõik Euroopa juhid ka iga-aastases kasvuanalüüsis sellel aastal, et me peame toetama majanduskasvu toetavaid investeeringuid, haridust, aga eh, see analüüs, kasvuanalüüs on näidanud seda, et kümme Euroopa liikmesriiki on aga oma kulusid haridussektoris vähendanud absoluutnumbrites ja nüüd äh, kolmandaks probleemiks on oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamine. meil on väga palju meetmeid, näiteks Bologna protsess, äh, millega me tahame ühtlustada neid äh, või tunnustada neid kvalifikatsioone, aga tegelikult meil ei ole Euroopas sellist ala, kus inimesed ja ajud saaksid ringelda vabalt. ja viimane probleem, sellest ma rääkisin ka alguses, me ei ole piisavalt ära kasutanud hariduse potentsiaali ühiskonna jaoks, me ei ole ära kasutanud, aga eriti tehnoloogia avatud haridus hariduse ressursside potentsiaali äh, online õppesüsteeme, kaasavat õppesüsteemi. on tulemas suur paradigma muutus haridussüsteemides, me peame nendest äh, probleemidest äh, nägema, nendest probleemidest nägema võimalusi ja midagi Euroopa tasandil ette võtma, ei saa neid jätta liikmesriikide kätte. see on väga tõsine argument selleks, et haridus tõuseks liikmesriikide päevakordades kõrgemale ja Euroopas täpselt samamoodi ja lõpetuseks ma tahaksin pöörduda kõigi peale ja paluda, et kui me räägime Euroopa sotsiaalmudelist, mõtleme me ka sellele, kuidas haridus ja oskused võivad ja saavadki panustada meie rikkusesse ja konkurentsivõimesse. me ei ole maailmas aga üksinda. Euroopa sotsiaalmudel peaks looma tugevama liidu järgmise kümnendi jooksul ja seda tuleb rõhutada me muidugi kõik teame seda, et väljakutse Euroopa jaoks praegu on see, et eurooplaste materiaalseid tingimusi tuleb parandada, aga seda saab teha läbi mudeli, mis äh, ei las-, ei äh, puhka oma loorberitele ja ei arva, et me suudame sellega parandada kõik probleemid, me peame vaatama piiridest kaugemale, Euroopa peab teinekord võib-olla ulatama käe partneritele, võib-olla teinekord ka närvi ajama oma partnereid sotsiaalvaldkonnas eriti aga sellegipoolest on väga paljudele äh, ma-, äh, paljudele osadele maailmas Euroopa eeskujuks, me ei peaks teisi kogu aeg õpetama, vaid näitama oma sotsiaalmudeli edukusega seda, et see on mõttekas ja et jääks nii, nagu see on olnud seni veel paar aastat tagasi, et ähm, vaadatakse meie peale kui sotsiaalse innovatsiooni kantsi peale, mitte ei nähta meis mineviku igandit seda me ei suuda ka teha ilma selleta, kui me ei mõtle sellele, milline on Euroopa Liidu roll Euroopa sotsiaalmudeli säilitamisel. see ei ole asi, millele pean mina vastama, see on töö, mille peab ära tegema Euroopa Parlament ja ametid peavad andma meile aluse ja tõendid selle arutelu alal hoidmiseks, aitäh! Obrigada pelas suas palavras. Foram suur tänu, härra Mune, selle väga huvitava kõne eest. tänapäeval muutub üha selgemaks, mida me vajame. kuid tihtipeale laiutab tegelikkuse ja vajaduste vahel suur lõhe just see on täna meile väljakutseks aga nüüd tuleme järgmise teema juurde. ja nüüd äh, annan sõna ühe asutuse direktor, palun teil kõigil piirduda kümne minutiga oma sõnavõttudeks. nüüd siis saab sõna taas Kris-, härra Kristjan Leppmeier, kes on äh, CDFOP-i direktor ning räägib CDFOP-i nimel sellest, kuidas valmistada Euroopa kodaniku ette tööturule, mis on muutumises ja kuidas siis vastavalt reformida haridust ja koolitust. daamid ja härrad, parlamendi liikmed. Äh, ma olen Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse esindaja ja meie eh, tegeleme kutseõppe poliitika rakendamise toetamisega. teeme koostööd eh, liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega, kuid eh, oleme ka aruteludes Euroopa institutsioonidega, komisjonidega, sidusrühmadega ja teadlastega Euroopa Liit ärgitab liikmesriike pöörama rohkem tähelepanu koolitusele ja selle seosele tööturule. üks kõige olulisemaid näitajaid meie haridussüsteemide kvaliteedi jaoks on see, kas töötajad saavad need oskused, mis neil on vajalik töökoha leidmiseks ja äh, ja selle hoidmiseks. meie keskendume seega töö, arengutele tööturul ning pikaajalistele keskpika perspektiivi muutustele, mis mõjutavad koolituse ja haridusprogramme, mis nagu juba mainitud, on äärmiselt oluline võttes arvesse tööturu vajadusi, on vaja keskenduda koolituse ja tööturu äh, ühendusele ja sellele, kuidas neid äh, üksteisele kohandada, et äh, täita kodanike vajadusi näha, et on suurem nõudlus äh, kõrghariduse ja, ja, äh, ja oskustööliste järele. hea kvaliteediga haridus, mis vastab tööturu nõuetele, on äärmiselt oluline et noored inimesed leiaksid tööd, et areneks innovatiivsus ja üleüldiselt Euroopa konkurentsivõimele. see, et on üha rohkem töid, milleks on vaja kõrgetasemelisi oskusi, näitab, et tuleb keskenduda äh, tertsiaarsele äh, haridusele, kõrgharidusele. ja samuti tähendab see, et äh, inimesed, inimestel on vaja kvalifikatsioone, mis on, mis vastavad äh, tööturu spetsiifilistele nõuetele, et neil oleks lihtsam leida töökohti. Äh, Thessaloniki, ma tulen Thessalonikist, kus äh, praegu on töötus kuuekümne protsendi ümber ja mis on seal siis juhtunud? nõudlus on vähenenud ja see on mõjutanud äh, sealseid koole ja kohati äh, nad hävitanud. kui äh, kesktaseme kvalifikatsioonid, kui mõista, et kesktaseme kvalifikatsioonid jäävad endiselt oluliseks, tõepoolest et äh, pool kõigist äh, õppurtest keskkooli tasemel on just sellistes programmides, siis on äärmiselt äh, oluline neid säilitada. on väga mõista, et on väga suuri erinevusi riikide vahel, mõnedes riikides on, on see protsendimäär õppuritest, kes, kes õpivad sel tasemel kolmkümmend protsenti, teistes seitsekümmend protsenti nii et tegemist on vähemalt mõnedes riikides äh, äärmiselt suure probleemiga. eriti, mis puudutab ähm, praktikaid, äh, siis neid tihtipeale peetakse äh, alaväärseteks võrreldes kutsehariduse või ülikooliharidusega. riigid on küll püüdnud saavutada ühtseid kriteeriume, et hariduseks kõikjal kõrge kvaliteediga püütud arendada äh, mobiilsust äh, ja õppurite juurdepääsu ülikooliharidusele. Äh, kutseharidust kvali-, kvaliteeti tuleb tõsta ning äh, kolm, kolmekümnest äh, programmist, äh, mida oleme analüüsinud, siis pool neist on ülikooliharidus ja, ja pool neist siis keskharidus või vabandust, kutseharidus kõrgemal tasemel kui, kui keskkool. on ka selgunud, et on väga oluline informeerida äh, vanemaid ja äh, õppurite vanemaid ja neid õppureid endid, selleks on vaja paremaid nõustamisteenuseid. ja see peab käima käsikäes äh, kutsehariduse pakkumisega ja samuti tuleb siin kaasata tööandjaid koolituste pakkumiseks. sellegipoolest on, on raskusi äh, töökohtade täitmisega. kakskümmend viis protsenti tööandjatest äh, on, on teatud, neil on raskusi töökohtade täitmisega. seal on erinevaid põhjusi, ähm, üks neist võib olla näiteks äh, liiga vähene liikuvus tööturul. kuid andmed äh, uuringust, mis äh, uuris kahtekümmend nelja riiki, näitas, et need probleeme tekitab ka liiga vähene töö taotlete harju ja liiga, liiga vähene kogemus ja vähene kvalifikatsioon. ja tihtipeale ei ole võimalik inimesi tööle ka võtta, sest neil ei ole piisavalt häid äh, sotsiaalseid oskusi. see, et tööandjad kurdavad äh, kvalifikatsioonide äh, liiga madala kvalifikatsioonil näitab, et on, ei ole vastavust Äh, tööturu nõudmiste ja, ja, ja hariduse vahel. kakskümmend neli töö, protsenti töö andjatest leiab, et äh, tööotsijad on piisavalt kvalifitseerinud, ülejäänud mitte. ja paljud leiavad, et just haridussüsteem on süüdi selles, et äh, tööotsijatel ei ole piisavaid oskusi, samas kui tööotsijatel endil on palju parem arvamus oma oskustest ma usun, et see, mida Xavier ütles oma äh, kõnes, et tehnoloogia on äärmiselt oluline äh, võimalus, äh, tal on selles õigus, ja teine väga oluline võimalus on töökohal õppimine. õpe töökohal, sellel on olulised eelised ettevõtetele ja üks oluline osa sellest on praktikad. pidage meeles, et ainult kakskümmend viis protsenti tööandjatest koolitab praktikante, nii et kui me usume, et see on õige tee, mis valida, siis peame suurendama nende võtete arvu, mis pakuvad praktikaid ning sellel on olulised tagajärjed, mida me, mille üle me praegu ei saa arutada. kuid ma tahan öelda, et tõendid näitavad, et kui ettevõte koolitab välja praktikante, siis parandab see ka õppekultuuri ettevõttes ettevõttest, ettevõte hakkab toetama ka äh, või ettevõttest saab äh, nii-öelda õpiorganisatsioon, kui me räägime elukestvast õppest. ja see parandab ka konkurentsivõimet. see parandab äh, ettevõtete võimet reageerida muutustele äh, turus, turul ja see, sellega tulengi tagasi konkurentsivõime küsimuse juurde. kui ettevõtetes on hea õppekeskkond, siis saab ähm, seal äh, kasutada erinevaid äh, õppeskeeme, koolitusskeeme. ja meenutaksin veel kord, et suureks probleemiks on, et meil on äh, väga palju madala kvalifikatsiooniga inimesi töö, tööjõu hulgas ja lisaks sellele kvalifikatsioon on üldiselt liiga madal, on ka lünkasid kvalifikatsioonis ja oskustes. seda võib parandada sellega, kui on võimalik õppida tööl, kui toimib pidev õpe. sellega, sellega saame siis parandada inimeste oskuste taset. jah, on väheste madalate oskustega inimesed ja, ja nende hulgas on veel noored tööotsijad, kes ei jõua kunagi tööturule. ja mis eh, juhtub, on see, et kui need inimesed on paar aastat turult eemal, siis nende oskused aeguvad. ja nad äh, on endiselt liiga äh, madala kvalifikatsiooniga, muidugi on siin ka veel sisserändajate äh, küsimus. ja tuleksin või, või lõpetaksin nüüd sellega oma kõne, mis, äh, mis puudutab neid väljakutseid meie tööturule. me anname endast parima koostöös teiste ametitega ja muidugi koostöös komisjoniga püüame koguda andmeid, mis siis aitavad kaasa sellele, et rakendada poliitikameetmeid. aitäh! Obrigada, senhor Letamir. Aitäh! härra Lettmäär. Nende põhjalike selgituste eest. ja suur tänu ka selle eest, mida te ütlesite oma asutuse töö kohta ja nüüd annan sõna härra Juan Menendez Valdesele, kes on Eurofondi asutuse direktor ning ta räägib järgmisel teemal. räägib sellest, et me peaksime muutma raamistiku, et muuta Euroopa konkurentsivõimelisemaks ja parandada seal elamise töötingimusi. suur tänu! nagu te teate, Eurofond, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond on üks vanemaid agentuure Euroopa Liidus ja meie püüame aidata sotsiaalset ja tööhõivepoliitikat kujundada. sotsiaalne mudel on väga tähtis kogu meie töös, nii et kõik küsimused, mida siin täna tõstatati, nimelt kas Euroopa suudab sotsiaalset mudelit üleval pidada ning samal ajal olla konkurentsivõimelisem majandusruum maailmas, on äh, üks osa meie suurtest aruteludest ja kui me esitasime hiljuti äh, praeguse ettepaneku oma praeguse nelja-aastase programmi kohta, siis meie rääkisime sellest ja meie äh, nelja-aastase programmi eesmärgiks on just nimelt parem poliitika konkurentsivõimelise Euroopa toetamiseks, nii et konkurentsivõime, õiglus, sotsiaalsus, majanduskasv, kuidas neid asju, neid asju kõiki ühindada, ühitada, see on meie jaoks väga tähtis siin äh, Kristjan mainis juba tervet rida näidet, tervet ridu näiteid sellest, äh, kuidas et riigid võivad olla konkurentsivõimeliste, konkurentsivõime edetabelis lausa äh, samal ajal, edetabelis esikohal ja samal ajal on neil väga tugevad sotsiaalsed ja heaolusüsteemid. loomulikult me peame seda mudelit kogu aeg kohandama, muutustele kohandama. me peame olema paindlikumad, me peame võtma, reageerima väljakutsetele, nagu näiteks vananev rahvastik, struktuurilised muutused tööturul vajavad erinevaid reaktsioone. nii et äh, tähtis on kohanemine, äh, mitte sotsiaalmudelist loobumine aga me peame mõtlema, mida muuta, kuidas kohaneda. seda tehes me peame lähtuma teadmistest, me peame jälgima, millised on arengud meie ümber ja meil on ka vaja häid näiteid selle kohta, kuidas selle raske ülesandega toime tulla. ja just nimelt äh, nende ülesannete kallal peavadki töötama meie agentuurid, meie peame kogume neid, äh, koguma neid teadmisi, mis aitavad teil, äh, poliitikakujundajatel, raskeid otsuseid langetada. meie teostame järelevalvet töötingimuste, ettevõtete tavade, tööturusuhete üle, tööturu üleüldisemalt, me kaardistame takistame seda, kuidas ähm, elutingimused, elukvaliteet äh, Euroopas arenevad. ja Javier Prats, Monet juba rääkis töötingimustest, äh, ka mina tahaksin rääkida töötingimustest, sellepärast et töötingimused on ka meie agentuuri nimes sees ja praegu on kriisiaeg ja kriisi ajal äh, on iga töökoht oluline, see on tõsi. kuid äh, samas ei tohi siiski unustada ka töökohtade kvaliteeti. töökohtade kvaliteet ei ole oluline mitte ainult indiviidide jaoks, äh, vaid ka ühiskonna jaoks. tööturu osalusmäär sõltub väga suurel määral sellest, millised on meie töötingimused. kui me tahame, kui me vajame tööle tööturule rohkem inimesi, kui me tahame, et nad äh, jääksid tööle kauemaks, jääksid tööturule kauemaks, äh, siis meil on vaja ka töötingimusi, mis seda võimaldavad. ja see aitab äh, meie sotsiaalsüsteemi üleval pidada ning ka majanduskasvu ja konkurentsivõimet tõsta. me peame rääkima ka kindlasti vanematest töötajatest, me tahame, et meie tööjõud töötaks kauem sellepärast et meie rahvastik vananeb. me tahaksime, et erinevad rahvastikurühmad ja kihid jääksid tööturule, inimestel on erinevad vajadused, inimestel on erinevad võimed ja inimestel on ka erinevad eelistused inimestel on, võivad olla ka hooldusega seotud kohustusi, mitte ainult laste hooldusega, vaid ka võib-olla vanemate inimeste hoolduse või teistes hooldust vajavate isikutega meie kogume teadmisi selle kohta, millised töötingimused muudavad töö säästlikuks, jätkusuutlikuks. oluline on töö kvaliteet, aga olulised on ka riigi poliitilised meetmed, mis puudutavad näiteks hoolekannet, hooldust, tööhõivet ja samuti ka töö kvalifikatsioonide arendamine. ja üks oluline asi, ma olen, olen kindel, et Krista on siin minuga nõus, on ka tööohutus ja töötervishoid, ka see aitab inimesi tööturule kauemaks jätta ning äh, muudab meie töö jätkusuutlikuks. Javier ja Kristjan juba rääkisid siin kvalifikatsioonidest, väljaõppest, haridusest ja selle olulisusest. Eurofond on üheksakümnendatest aastatest äh, meie töötingimusi jälginud viimase viimase hinnangu andsime kahe tuhande kümnendal aastal, käsitlesime kolmekümne nelja riiki ning meil on oma näitajad, mida me analüüsime. et hinnata töö kvaliteeti, muuhulgas ka palk, tööaja kvaliteet, töö kvaliteet, töö ülesannete kvaliteet ja nii edasi ja nii edasi mõningates valdkondades on tulemused head, mõningates mitte. meie viimase uuringu andmetel iga viies töökoht Euroopas on endiselt nii-öelda madala kvaliteediga töökoht. palk on väike, töötingimused on viletsad ja võimalused paremale töökohale pääsemiseks on ka samuti viletsad on äh, mitmeid tegureid, äh, mis tingivad sageli tööturult varase lahkumise. tööturult varale lahkumine tähendab aga koormat meie sotsiaalkindlustussüsteemile. töötaja kaotab äh, kogemuse, kaotab oskused. ja loomulikult sellise varase töölt lahkumise mõningat, mõningatel juhtudel tingib tervishoid kuid on ka teisi tegureid, mis võivad seda mõjutada, nagu näiteks äh, tööaeg ja nii edasi. ja töö, oskused on väga oluline element, millele tuleb keskenduda. ettevõtted on konkurentsivõimelised ainult siis, kui neil on pädevad ja motiveeritud tööd. me oleme aus-, analüüsinud ka tavasid töö ettevõ-, Euroopa ettevõtetesse oleme avald-, teinud ära uurimistöö äh, sel aastal ja kahekümne seitsmendal detsembril esitame äh, oma viimase uuringu äh, tulemused äh,, töötingimused, töötajate kaasamine, sotsiaalne töö, dialoog, inimressursside poliitika äh,, on teemad, mida me uurime, me vaatame, millised töötingimused, millised elemendid suudavad muuta töö atraktiivseks ja jätkusuutlikuks ning samal ajal motiveerivad inimesi oma tootlikkust tõstma, et ka ettevõte muutuks konkurentsivõimelisemaks konkurentsivõimelised ettevõtted on need, kes löövad, loovad too-, töökohti ja praegu on ju tööpuudus üks Euroopa suurimaid väljakutseid me uurime ka seda oma agentuuris, mis tööturul muutub. teeme seda Euroopa. analüüsime siis neid muutusi, mis mõjutavad tööturgu, analüüsime, millised rahvastikurühmad vajavad erilist tähelepanu meil on terve rida abivahendeid, mida me kasutame selle uurimuse läbiviimiseks ja vaatame, kuidas tööjõud muutub, tööjõu koosseis muutub, millised ümberstruktureerimised toimuvad tööturul, kuidas luuakse töökohti, kuidas töökohad kaovad. see annab meile äh, aimu ka tulevikumuutustest me samuti suudame teha ettepanekuid äh, võimalike meetmete kohta, mis aitavad äh, selle ümberstruktureerimise ja muutustega toime tulla. meil on oma toetusmeetmete andmebaas. Euroopa Liidu jaoks ja meie struktuuris väga olulised on partnerlussuhted, usaldus, head suhted. see aitab häid lahendusi leida, sotsiaalne dialoog on üks olulisi elemente ka meie aluslepingutes ning kindlasti Euroopa sotsiaalse mudeli alustalaks. ja lõpetuseks elukvaliteedi parandamine kõikide kodanike jaoks, sotsiaalne ühtekuuluvus, need on Euroopa sotsiaalse mudeli ja Euroopa poliitika südames ja nagu kui me tahame äh, siin rõhutada, et need on seotud konkurentsivõimega, siis äh, tõesti, nii see on. Äh, tervis, raha, armastus on elus kõige tähtsamad, meie võime seda kinnitada ja siin on oma roll mängida ka riigil mis aitab, äh, aitavad üleval hoida, riigid aitavad üle hoida meie sotsiaalset mudelit, äh, aga seda tehes tuleb arvesse võtta muutusi, tööturg muutub, äh, rahvastik vananeb ja samal ajal võib-olla nõudlus suureneb, aga meil ei ole ressursse, et sellele nõudlusele vastata. nii et valitsused peavad tegema rohkem, aga peavad tegutsema ka Äh, paremini, sellepärast et ressursid on piiratud, me peame kasutama oma ressurssi paremini ja arukamalt. Äh, avaliku ja erasektori äh, koostöö üldhuviteenuste pakkumisele, ilma et toodaks ohvriks teenuste kvaliteeti, on kindlasti vajalik. me analüüsime näiteid siin näiteks lastehoiu, tervishoiuteenuste vallas ning me tahame aidata omalt poolt kaasa, tuues näiteid selle kohta, kuidas saab asju paremini teha. kaks nädalat tagasi ja kohe ma võtan ka oma kõne kokku ja otsad kokku ra-, koostasime raporti, kus me näitasime, et potentsiaal on olemas, kui me langetame õigeid valik-, valikuid, siis on võimalik ühe kasvupotentsiaaliga sektori kasvu ja konkurentsivõimet toetada, toomata ohvriks siin oma sotsiaalset mudelit. sotsiaalne Euroopa äh, tähendab kaasavat äh, Euroopat kõigile ja see peaks äh, meile konkurentsivõimelises maailmas toime tulla ning äh, paremad elutingimused äh, tagavad ka tugevama konkurentsivõime. suur tänu! oleme nüüd jõudnud äh, Krista Sedlatšeki juurde oma päevakorras ja tema on äh, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri direktor äh, ja tema tänaseks teemaks äh, on kas ohutum ja tervist toetavam töökoht ka suurendab meie tootlikkust. palun, teil on sõna kümneks minutiks ja ärge unustage ka kõneaega siis. suur tänu, lugupeetud esinaine, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et andsite meile võimal-, mulle võimaluse tutvustada teile äh, meie Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri seisukohti äh, sellel tähtsal teemal, nimelt äh, millised on suhted tööohutuse, töötervishoiu ja Euroopa konkurentsivõime vahel. see side on tugev meie arvates ja ma tahaksin tänada teie komisjoni, et te mõistate seda sidet. see tuli väga selgelt välja selles resolutsiooni ettepanekus, mille te täiskogul vastu võtsite ja mis käsitles Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu strateegiat. see komisjon oli üks eestvidajaid selle resolutsiooni ettepaneku koostamisel ja seda toetasid erinevad erakonnad, erinevad fraktsioonid. see on väga oluline meile, kes me töötame selle valdkonnaga võin öelda, et konkurentsivõime ja töötervishoiu ja tööohutuse vaheline side on tõendatud väga veenvalt ja riigid, kus on surmaga lõppenud tööõnnetuste arv suurem, on vähem konkurentsivõimelised ja ka vastupidi. see ei ole tegelikult üllatav, ini-, riigid, kus tööga seotud õnnetuste arv on suur, Äh, ei kasuta oma inimkapitali hästi. selleks, et me oleksime tootlikud, peab meie töötur-, tööjõud töötama, olema täie tervise juures ning ta ei peaks kindlasti veetma aega haiglas või taastuma mingisugusest õnnetusest või haigusest, mis on tingitud tema, tema tööst. Euroopas on igal aastal neli tuhat äh, surmaga lõppenud tööõnnetust ja kaks koma kaheksa miljonit äh, inimest peavad rohkem kui kolm päeva töölt puuduma äh, õnnetuse tõttu. ehk siis me kaotame kaheksakümmend kolm miljonit päeva igal aastal. Need arvnäitajad on tõesti suured, aga kui me võtame nüüd, äh, kui selle näitaja kui palju tööga seotud haiguste tõttu inimesed töölt puuduvad, siis kolmsada seitsekümmend miljonit päeva igas aastas ja siin me ei arvesta üldsegi neid inimesi, kes tööga seotud tervishoiuprobleemide tõttu ei tööta mitte kunagi enam, siis see näitaja on tõesti šokeeriv. meie peaksime keskenduma äh, nüüd siis muutustele tööjõus ja teiseks ka muutustele töökohal. kõigepealt äh, tööjõu muutused. me kõik teame, et äh, tööjõud muutub üha mitmekesi- ning ka vanemaks ja tõesti, Euroopa Parlament avaldas raporti, mis käsitleb ohustatud rahvastikurühm ja on tellinud ka pilootprojekti vanemate töötajate kohta ja Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur peaks selle pilootprojekti koostöös komisjoni ja Eurofondiga ellu viima. vanemad töötajad, äh, neil on tõenäoliselt äh, pikaajalisemaid terviseprobleeme, mitte sellepärast, äh, et nad oleksid äh, rohkem haavatavad selles olukorras, vaid sellepärast, et äh, nad on tõenäoliselt lihtsalt äh, olnud kauem töökohal ja on seetõttu rohkem riskidega kokku puutunud. ja riskidest rääkides, siis ähm, teenuste sektor on kasvanud ja seetõttu lihaseluu stiku, lihaskonna ja luustikuga seotud äh, haigused, äh, seljahädad äh, ja psühholoogilised hädad nagu stress on üha rohkem levinud. konkurentsivõime seisukohast on oluline teada seda, et just nimelt luustiku ja lihaskonnaga seotud probleemid on peamiseks põhjuseks töölt puudumisele ning pikaajalised puudumised töölt on sageli tingitud vaimsetest probleemidest. kui me tahame Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärki kolm neljandikku kahekümne kuni kuuekümne nelja aastastest tööturul äh, saavutada, siis me peame kohe tegutsema asuma. me peame jät-, tegutsema selle nimel, et inimesed jääksid tööturule äh, enn-, ja ei lahkuks sealt enne pensioniaega, me peame noorte põlvkonnale keskenduma, nemad on homsed vanemad töötajad ja meie panus peabki olema suunatud noortele. majanduskriis ei ole muutnud meie ülesandeid kergemaks ning väga paljud uutest loodud töökohtadest on teistsugused kui varasemad töökohad. üha rohkem on tähtajalise lepinguga töökohti, ajutisi töökohti, töö tunnid äh, ei ole stabiilsed, äh, töö intensiivsus äh, on kõikuv, samuti on teisi ebasoodsaid tingimusi, näiteks väike, vähesed õpivõimalused, viletsad õpivõimalused või õpivõimaluste puudumine. ja selliste omadustega töökohad on tavaliselt sellised töökohad, kus on rohkem tervislike probleemide tõttu puu, töölt puudumisi, üha rohkem noored inimesed ja ka rändav tööjõud on sunnitud äh, võtma vastu selliseid töökohti, kus on äh, madalamad tööohutus- ja töötervishoiu standardid. surve on tingitud sellest, et äh, noorte tööpuudus on suur ja see probleem on tõsine igal pool Euroopas selleks, et me saavutaksime seitsekümmend viis protsenti tööhõivet eesmärgi, me peame ka naiste tööhõivet parandama ka siin on oma roll tööohutus ja töötervishoiu äh, poliitikal. ja meil on veel päris palju teha jäänud selles vallas. Äh, väga paljud naised töötavad osalise tööajaga ja äh, ajutistel töökohtadel. sellistel töökohtadel sageli on piiratud koolitusvõimalused, neid tasustatakse halvemini, sageli on nad seotud koduse hooldusega või koristamisega, ennetustöö nendes, nende töökohtade puhul, Tööinspektsiooni sekkumine ja tervishoiu järelevalve on ka viletsad sellist. ja räägiksin nüüd natuke ka töökohast keskmise suurusega ja väikesed ettevõtted on väga olulised Euroopa majanduse jaoks. majanduskriis on neile tõsise löögi andnud iseäranis nendes riikides, kus majanduslangus on äh, kõige äh, raskem olnud. ja sellega seoses äh, on meie ees päris mitu väljakutset. me teame, et tööõnnetused ja tööga seotud haigused on äh, sagedasemad väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. ja erinevad uurimused, ka meie Esener uurimus äh, on näidanud, kuidas mikroettevõtetes ja väikestes ettevõtetes on teadmiste tase selles vallas väiksem, neil puuduvad kogemused ja oskusteadmised äh, tööohutuse ja töötervishoiu vallas ning sellele eraldatakse ka vähem ressursse. väikesed ettevõtted on väga haavatavad selles valdkonnas ning nad ei tea, need ettevõtted, kui suur mõju võib olla tööohutuse ja töötervishoiuga seotud õnnetustel ja puudujääkidel nende tegevusele. meie agentuur on jaganud häid tavasid liikmesriikides selle kohta, kuidas parandada töötervishoiu ja tööohutuse tavasid. meil on üks oma kampaania, mille lööklauseks on hea töötervishoid ja töö ohutus on ärile hea. töötervishoid on halduskoormaks, arvatakse väikestele ettevõtetele aga majandus on taastumas ja me tahaksime, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja mikroettevõtted aitaksid meil majanduskasvule hoogu sisse anda. ja Euroopa konkurentsivõime sõltub tööohutusest. me viisime läbi uurimuse kolmekümne kuues tuhandes Euroopa ettevõttes ja selgus, et äh, mitte töötervishoiu ja tööohutusega seotud kulud või ähm, keerulisus, nende meetmete keerulisus äh, ei äh, ole põhjuseks, miks ei ole ennetava tegevusega piisavalt tegeletud, vaid pigem see, et puudub, puuduvad teadmised me viisime läbi intervjuud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtide hulgas ja nad ei suutnud iseenesest hinnata, kui palju ressursse nad on eraldanud tööohutuse ja töötervishoiu parandamiseks, sellepärast et see oli nende jaoks lihtsalt üks lahutamatu osa nende igapäevategevusest. ja nad ei olnud analüüsinud kõiki riske ja nad hindasid mõningaid riske ebatõenäolisemaks, kui need tegelikult on ja seetõttu on meil vaja ettevõtete, ettevõtjaid toetada kas siis tööinspektsioonide kaudu või siis infotehnoloogiliste lahenduste kaudu, nagu näiteks meie agentuuri online interaktiivne riskihinnangu tööriist, OIRA see tööriist on suurepärane näide sellest, kuidas meie agentuur, Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur saab toetada äh, Äh, kogemuste jagamist äh, liikmesriikide vahel, äh, Hollandi algatust jagatakse siis teiste liikmesriikidega. ja meie agentuur on nüüd algatamas projekti, mille käigus me püüame hinnata, kui kalliks läheb meile maksma halb tööohutus ja töötervishoid meie ühiskonnale ja me avaldame oma uurimuse tulemused protsentarvuna SKP-st, tõenäoliselt on lõpptulemus umbes kolm kuni neli protsenti SKP-st, see peaks meie tähelepanu juhtima sellele, kui oluline on tööohutus ja töötervishoid konkurentsivõime seisukohast. osad kuluartiklid, nagu näiteks kaotatud tootlikkus, halduskulud, kindlustuskulud on sellised, mida me saame mõõta, teisi on raske kvantitatiivselt mõõta, sellepärast et kuidas mõõta seda valu ja ka neid kannatusi, mis on tingitud äh, kas kolleegi või sugulase äh, surmast või äh, tekkinud puudest, varakult lõppenud karjäärist. kas neid üldse on võimalik mõõta? sõnaga lõpetuseks tahaksin ma toonitada, et konkurents, konkurentsivõime sõltub tööohutusest ja töötervishoiust kuid äh, on ka teisi põhjuseid, miks me peaksime oma tööjõu, oma mehed ja naised, oma noored ja vanad äh, hoidma täie tervise ja elujõu äh, juures. suur tänu, lugupeetud esinaine, lugupeetud daamid ja härrad. suur tänu Äh, see aplaus äh, ilmselt äh, näitab seda, et meie komisjon tõesti võtab väga tõsiselt neid teemasid ja näitab üles, kui energiliselt me teemasse suhtume. järgmisena ja viimase ametina saab sõna Euroopa koolitusfond ja kümneks minutiks annan täna hommikul viimase kõnelejana sõna äh, siis koolitusfondi esindajale, direktriss Marlen Serban, kes räägib meile siis Euroopa Liidu ja tema naaberriikide suhetest, mis puudutab poliitika väljakujundamist, inimkapitali innoveerimisest ja tahab siis rääkida sellest, kuidas sellest poliitikast lõikavad kasu nii Euroopa Liit kui meie naaberriigid ja proua direktriss, teil on nüüd sõna siis kümneks minutiks. suur tänu, proua esinaine, mitte ainult selle eest suur tänu, et saan sõna, vaid ma tahaksin tänada kogu tööhõivekomisjoni, et olete korraldanud tänase äh, ürituse, see on meile väga südamelähedane teema, meie jaoks on väga oluline kõikidele liikmetele ja sekretäriaadile rääkida sellest, millised on meie tegevuse peamised eesmärgid ja lähen üle inglise keelele, ütleb kõneleja, selleks et ma saaksin teile täna teha ettepanekuid ülemaailmse Euroopa kohta, ma ei räägi sellest eelarvereast, kust saab oma rahad Euroopa koolitusfond, kuigi ma olen eelarvepädevas institutsioonis, aga siiski ma tahaksin rõhutada seda, et ETF, Euroopa koolitusfond, loodi siis selleks, et toetada ülemaailmset Euroopat ja äh, kuidas äh, suhtub Global Europe äh, Eh, globaalne Euroopa siis meie heaolusüsteemi. üheksakümnendate aastate keskel Jacques, Del Jacques Delors eh, rääkis Euroopa sotsiaalmudelist esimest korda ja viitas sellele, et majanduslik eh, areng peaks käima käsikäes sotsiaalse arenguga. ja seega majanduskasv peaks käima käsikäes ka sotsiaalse ühtekuuluvusega nüüd äh, pärast majanduskriisi äh, lahvatamist me peame natukene analüüsima seda, et kas me suudame nende arengute täie, täie, vastastikku täiendamist jätkata ja et kas meie sotsiaalmudel oli alati valmis kohanema erinevate inimeste vajadustega, kes on sotsiaalmudeli adressaadid, aga Äh, globaalsest Euroopast äh, peab rääkima kahekümne esimesel sajandil kindlasti. praegust aega iseloomustavad ülemaailmsed äh, seosed. see on aeg, kus inimesed, kapital, teave ja kaubad liiguvad piiriüleselt järjest enam ja enam ja nagu härra Monet juba ütles, Euroopa ei ole enam üksinda ja kui me tahame jääda konkurentsivõimeks maailma kontekstis, peame me suunama pilgud ka naabrite poole. ja mulle tundub see, et kuidas praegu äh, äh, Euroopa suhtub oma naabritesse, on väga õiglane suhtumine. miks õiglane? sellepärast, et Euroopa ei suru partnerriikidele mitte midagi peale, ta lihtsalt äh, on esitanud oma poliitikaid ja üritab äh, siis äh, sellest, mis maailma tasandil toimub, inspiratsiooni saada. ja sellepärast ma tahaksingi natukene selgitada, miks Euroopa koolitusfond teeb äh, koostööd teiste ametitega, kes on täna siia kutsutud. teised ametid teile juba selgitasid Euroopa poliitikaid kõik poliitikad, olgu nad siis hariduspoliitika, oskuste poliitika, töötingimuste alane poliitika, ohtliku tööalased poliitikad ja nii edasi kas äh, meie oleme en-, ise inspiratsiooniks naaberriikidele, me küll arvame, et see on nii, aga kõige paremini äh, selgitavad seda ilmselt äh, meie külalised täna, sealhulgas esirinnas kindlasti majandusminister Moldovast, kes mitte ei ole ainult muuseas majandusminister, vaid ase Eh, peaminister ja tema kindlasti eh, annab väga hea ülevaate sellest, mis tema riigis konkurentsivõime osas on toimumas eh, ja selgitab kindlasti seda ka, kuidas Euroopa sotsiaalmudel nende tegevust siseriiklikul tasandil mõjutab. nüüd selles ülemaailmses omavahel seotud maailmas, nagu ma ütlesin, liiguvad siis inimesed, kapital ja kaubad vabalt ja ma pean viitama siin uuele konkurentsimudelile. ma ei tea, kas see uus mudel on juba välja kujundatud ja kui see on välja kujundatud, siis äh, ma ei tea, kas see peaks olema selline, mis kehtib kõigile võrdselt, aga me peame olema äh, valvsad ka uute mobiilsuse ja rände trendide osas tänapäevases maailmas. kes äh, kujuneb konkurentsivõimeliseks, kodanik, äh, kogukond, riik, äh, manner või maailm täielikult, kes siis on konkurentsivõimeline? meie ees seisavad selgelt uued probleemid ja me peame leidma uued lahendused nendele probleemidele ma tahaksin Euroopa koolitusfondi esindajana välja tuua mõned elemendid, mis on seotud oskustega sellepärast, et meie eh, seisukoht on, et selleks, et konkurentsivõimet säilitada, on oluline see, et inimestel oleksid öö, eh, sobivad oskused, et see oskuste kogu oleks öö, eh, vastav turuvajadustele, et nad oleksid, et neid oleks võimalik tööle võtta ja et see kõik toetaks meie konkurentsivõimet. eeldades, et töökohti luuakse, arvame me, et haridus ja koolitus ei peaks olema oma iseloomult ainult turuvajadustele reageeriv äh, jõud. meie oleme veendunud, et haridus ja koolitus peaksid töökohtade loojaid mõjutama ja seega haridus äh, ja koolitus peaksid olema innovatsioonist kantud ja nagu paljud juba ütlesid, peavad äh, need sektorid arvestama sellega, milliseid oskuseid on vaja. me ju teame seda, et näiteks aastal kaks tuhat kümme loodud töökohad olid äh, peaasjalikult töökohad, millest keegi ei osanud aimugi äh, öelda aastal kaks tuhat neli, kaks tuhat viis, nad ei olnud, seega need inimesed ka nendeks töökohtadeks ette valmistatud ja ettevõtlikkus mängib ka siin oma rolli. ettevõtlikkus ei tähenda mitte ainult seda, et inimene suudab äri püsti panna, vaid ettevõtlikkus tähendab ka seda, et inimene on valmis kohanema tuleviku vajadustega, tulevase tööturuga ja selle arengutega. ja seega Euroopa Koolitusfond eh, tööb eh, koostööd kõigi naaberriikidega ja liikmesriik, riikidega selles osas, millised on meie prioriteedid, millised on need poliitilised lahendused, mis tõesti suudavad midagi ka tegelikkuses muuta. ja ühte asja ma tahtsin öelda, ma viitasin siin Jacques Delors'i algatusele juba, ja ma tahtsin rõhutada seda, et majanduslik areng ja sotsiaalne ühtekuuluvus, nendel on selge seos demokraatiaga kui meie Euroopas üldiselt võtame seda iseenesestmõistetavamana, aga Euroopa koolitusfondi tegutsemisel naaberriikides näeme me seda, et see on ikka ja jälle üks peamistest Euroopa väärtustest. me pea, kui me mõtleme näiteks Araabia kevade murrangulistele sündmustele, me ei tohiks unustada seda, et Araabia kevad osaliselt äh, tõusetus pärast äh, perspektiivide puudumist, äh, võrdsuse puudumist. väga vähesed inimesed riikides olid edukad ja seega see töö, mis me teeme, selles me keskendume sellele, et sotsiaalne ja majandus, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid peavad kokku mängima ja ainult nii saame me neid riike aidata. me ühtlasi arvame ka seda, ja see on tõsi ka teiste riikide jaoks, kus demokraatia on nüüd hakanud tärkama, arvame me, et demokraatia aluseks on koostöö. kas kogu asja peaks juhtima ainult valitsus? ei. tugev riik on selline riik, mis suudab toetada ja äh, algatada dialoogi. dialoogi algatamisest aga ei piisa, tuleb anda ka partneritele piisavalt võimu selleks, et nad saaksid pidada tõhusat dialoogi valitsusega ja sellepärast Euroopa koolitusfond tegelebki suutlikkuse ülesehitamisega mitte ainult äh, valitsuspartnerite jaoks, vaid tööturu osapoolte jaoks. me peame tagama selle, et paigas on tõhus dialoog ja et haridus ja koolitus ja tööhõive valdkonnas on tagatud äh, head haldusstruktuurid. ma arvan, et partnerlus peaks äh, olema tugevamatel alustel haridus ja koolitussektori ja tööandjate vahel, nii nagu Euroopa poliitikad on näidanud, on oluline see, et ettevõtted ja erasektor äh, teeks meiega koostööd. Need on nüüd mõningad mõtted, mida ma tahtsin teiega jagada ja mul on väga hea meel, et ma sain äh, seda teha ja mul on tõesti väga hea meel, et Moldova esimene asepeaminister võttis selle kutse vastu ja tuli siia selleks, et sellel teemal äh, meiega oma seisukohti jagada. suur tänu, suur tänu kõikidele ametitele ja ma olen täiesti nõus äh, teiega selles osas, et see iga-aastane kohtumine, mis on nüüd juurutatud, aitab meil tõesti äh, rääkida ühiselt äh, Euroopa probleemidest sotsiaalmudeli seltkonnas. Ähm, mul on väga hea meel, et härra Monet, kelle seisukohavõttu ma küll ei kuulnud, aga ma kuulen, et ta ütles, kui oluline on see, et me üheskoos oma mandaadi ajal äh, Ähm, koostööd teeksime. aga nüüd siis võimalus avada arutelu paneelis. alustagem äh, meie äh, kõige nii-öelda äh, prestiižimast külalisest härra Valeriu Lazar, kes on Moldova Vabariigi asepeaminister ja majandusminister. ma tahaksin talle nagu teistele paneelis osalejatele esitada kaks küsimust. Ehm, nimelt eh, need on siis eh, need punktid, mille osas me täna hommikul juba oleme eh, sõna võtnud, loen need inglise keeles ette, need kaks küsimust, kuigi kuivõrd tuleb välja, et see on täna hommiku töökeel ehm, küsimus diskrim-, me oleme siin natuke diskrimineerivad, sellepärast et minister saab kümme minutit kõneaega ja ülejäänud paneeli liikmed kuus minutit, Äh, ütlen selle lihtsalt välja ja keegi sellele revolutsiooniliselt vastu ei ole, seega loen selle vastuvõetavaks ja küsimused on järgmised. me oleme tegutsejad äh, globaalses äh, võrgustikus, oleme majanduslikult iseseisvad ja võitleme koos teiste hiiglastega. ja selles kontekstis on Euroopa sotsiaalmudeli kaitsmine olulisem kui kunagi varem. esimene küsimus kuidas peab Euroopa sotsiaalmudel arenema selleks, et olla tulevikus jätkusuutlik, mis on ähm, töö, sotsiaalse dialoogi ähm, olulisus selles kontekstis ja nüüd siis teine küsimus. majanduskriis ja demograafilised et, ähm, äh, probleemid rõhuvad oluliselt meie majanduslikku potentsiaali. viimastel aastatel on debatt keskendunud sellele, kuidas saab sotsiaalmudel toetada arenguid tööturul, selliseid arenguid, mis viiksid äh, olukorra parandamiseni mõlema jaoks, ettevõtete ja töövõtjate jaoks ja küsimus siis konkreetne on see, et milliseid uusi ja novaatorlikke tööviise ja õppimisviise võiksite nimetada, mis võiksid panustada jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime tõstmisele. Äh, härra Lazar, suur tänu, räägin rumeenia keeles ütleb härra minister. ma tahaksin äh, teid kõigepealt tänada selle küllakutse eest ja ma tahaksin äh, tänada ka meie Euroopa koolitusfondi partnereid. ma olen nüüd ära kuulanud kõikide senikõnelejate seisukohad ja tõesti tuleb tunnistada, et täna, kahekümne kuue, kahekümne viiendal septembril saab neli aastat täis sellest, kui ma äh, nõustusin asuma asepeaministri ja majandusministri kohale. nagu te teate, Moldovas on Euroopa integratsiooni nime kandev koalitsioon võimul ja selles koalitsioonis on ka ministreid kommunistlikust erakonnast. neli viimast aastat olid meie jaoks väga pingelised aastad, otsingute aastad ja öö, tänasel seminaril osalemine on seega minu jaoks eriti kasulik. nimelt Moldova on jõudnud faasi, kus me tahame Moldova Vabariigi ümber kujundada, sellepärast et täna räägitakse siin ju erinevatest mudelitest ja, ja peaasjalikult Euroopa sotsiaalmudelist, aga sotsiaalmudelist ei ole võimalik rääkida ilma majandusmudelita ja sellepärast tuleb rääkida nii majandus- kui ka sotsiaalmudelist ja nimetada seda siis võib-olla majandus- ja sotsiaalmudeliks, nagu proua Sherban ütles, ähm, Euroopa väärtuste kohaselt, väärtuste kohta tuleb öelda kõigepealt seda, et tegemist on demokraatlike väärtustega Euroopas on kolmnurk, mille erinevateks nurkadeks on siis majandussolidaarsus ja sotsiaalsolidaarsus ja mina valitsuse liikmena tean, et minu ees, minu ülesandeks on ka toetada jätkusuutlikkusse arengusse minu riigis ja loomulikult toetada oma riigi kodanike heaolu. kakskümmend kolm aastat on nüüd olnud Moldova Vabariik iseseisev ja äh, meil ei ole õnnestunud paradigmat Moldova Vabariigis äh, muuta. võib-olla võiks läbi viia uuringu selle kohta, kuidas on asjad arenenud äh, Moldovas. neli aastat tagasi oli minu riigi majandus- ja sotsiaalmudel ütleme nii tärkava demokraatia mudel, kus oli välja väga palju äh, Äh, puudujääke, äh, ärikeskkond ei olnud väga soosiv, raske oli investeerija, investeeringuid äh, leida ja töökohti luua. ja see mõjutas väga suurt osa elanikkonnast. meie näide tegelikult on halb näide arengust, sellepärast et aastal kaks tuhat üheksa oli Moldova Vabariik Äh, riike, kus äh, oli äh, rahvastiku protsenti vaadates kõige rohkem sisserännanuid tadžikid peaasjalikult ja väga palju oli neid, kes töötasid väljaspool Moldovat, praegu kolmandik on lahkunud meie riigist aga see on äh, tõsiseks probleemiks, äh, meie inimesed, kes äh, välismaal töötavad, nende õigused ei ole tagatud. väga paljud meie kodanikud on näiteks läinud Venemaale, aga ka loomulikult Euroopa Liitu. ja seega me oleme jõudnud ilmselge la-, vastuseni, tuleb muuda, muuta Moldovas seni kehtivad paradigmad, tuleb muuta praegust mudelit, mida see tähendab, me peame jõudma tõelise öö, demokraatiani. me ei tohi enam lasta kesta olukorral, kus meie töökäed lihtsalt lahkuvad kogu aeg ja me peame üles töötama konkurentsivõime, võimelise majanduse, see ei ole lihtne. sellepärast, selle eel, eesmärgil võttis aga parlament vastu arengukava vastavalt Horisont kaks tuhat kahekümnele ehk teisisõnu, meie arengusuunad on äh, needsamad, mis Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid. ja ei ole sugugi juhuslik, et üks meie seitsmest prioriteedist on just nimelt äh, haridus. hariduse tunnustamine on äh, universaalne ilmselgus me peame tagama inimestele juurdepääsu haridusele. inimkapital on äh, pinnas äh, kasvuks, meil teist ressurssi ei ole ja sellepärast on meil kohustus äh, investeerida inimkapitali. me tahame nüüd panna paika äh, tegevuskava meie konkurentsivõime tõstmiseks. nii nagu ma ütlesin, tänased arutelud on meie jaoks tõesti väga kasulikud, sellepärast et me saame äh, teie käest konkreetseid mõtteid selle kohta, kuidas seda teha. me üritame Euroopa sotsiaalmudelit korrata, loomulikult teades seda, et ka selles mudelis ei ole kõik ideaalne ja et teatud reservatsioonid on on vajalikud, aga me püüdleme sellise arengumudeli poole, mis on saanud innustust Euroopa sotsiaalmudelist ja inspiratsiooni. ja sellepärast me tahame õppida teie vigadest ja teie kogemusest. kui te tahate, et ma ütleksin Euroopa sotsiaalmudeli definitsiooni siin maha, siis ma ütleksin, et selle definitsiooniks on investeeringud, investeeringud äh, inimkapitali ja see on Need eh, on väga tulusad investeeringud. ma ütlesin, et me oleme asunud konkurentsivõime tõstmise teele ja sellel teel on kolm sammast, kõigepealt investeeringud inimkapitali, minu seisukohast eh, konkurentsivõime mõiste tähendab seda, et tuleb leida sünergia inimkapitali investeeringute ja eh, tööstuskapitali investeeringute vahel, kui meie palgad ei ole konkurentsivõimelised, ei ole võimalik tulla välja sellest nõiaringist mille tulemuseks on see, et meie praegusel arengutasandil ei saa ettevõtetes maksta inimestele väärilist palka ja sellepärast inimesed lähevadki riigist minema, neil ei ole lihtsalt koha peal perspektiive. inimesed, kes teevad tööd, peavad saama selle eest ka hästi tasustatud palka. minu meelest kõige parem äh, sotsiaalne mudel on selline mudel, mis lubab nendel, kes tahavad tööd teha, leiavad tööd ja saavad selle eest konkurentsivõimelist palka. ega paremat sotsiaalkindlustust ei olegi pakkuda kellelegi kui just nimelt see, nimelt korralikult makstud palk. ja see käib loomulikult käsikäes jätkusuutliku arengu eesmärkidega. majanduskasvu oleme me näinud, kui me ei ole näinud mitte mingisugust majanduslikku arengut, me ei saa rääkida majandusarengust ja jätkusuutlikust äh, majanduskasvust, kui inimesed riigist massiliselt lahkuvad majandus ei suuda lihtsalt praegu pakkuda konkurentsivõimelist palka ja te saate aru, eh, kolmandik inimestest meie riigist on lahkunud, töötavad välismaal, see tähendab seda, et lisandväärtus tegelikult eh, läheb teistesse riikidesse, mitte meie riiki. Eh, aga inimesed peaksid tegelikult jääma koju oma perede juurde ja panustama meie riigi arengusse. tulen tagasi selle juurde, mida ütles proua esimees jah, üleilmastumine, kõik need protsessid, mis on käivitunud üle terve maailma. Nendes küsimustes peaks ametivõimudel olema natukene proaktiivsem lähenemine. ma olen sellest rääkinud väga paljude kolleegidega. kui me pidevalt jookseme konkurentsivõime järel, unustame me ära inimesed kui ettevõtted keskenduvad äh, ainult äh, oma käibele ja kasvule, äh, siis nad unustavad inimkapitali. loomulikult kõige tootlikumasse tehnoloogiasse tuleb investeerida, aga tuleb siiski keskenduda ka tööinimestele. me peame keskenduma ka väikestele ettevõtetele, mitte ainult suurtele ettevõtetele ja tegelikult tunneme me teatavat survet tervele ühiskonnale selles küsimuses ja seega minu meelest peaksid ähm, Rii-, peaks riigivõim leidma hea tasu, tasakaalu tööstuse huvide äh, ja äh, sotsiaalsete huvide vahel. nüüd konkurentsivõimest rääkides ei mõtle ma oma ettevõtete käibele või nende tuludele nii nagu ütles äh, proua Sherman, meie eesmärgiks on see, et terve riik oleks konkurentsivõimeline. ja kui lubate, siis ma parafraseeriksin <clears throat> olla või mitte olla väljendit. kahekümne esimesel sajandil peaks ütlema, rääkima hoopis sellest, et olla või mitte olla konkurentsivõimeline väike riik ilma ressurssideta peab ka konkurentsivõimelises maailmas kuidagi toime tulema. me peame Euroopa Liiduga jõudma vabakaubanduslepinguni, me loodame, et sellel aastal need äh, läbirääkimised ka päädivad ja me sellele partnerluskokkuleppele saame alla kirjutada. see toob meile loomulikult palju võimalusi, aga ka palju probleeme. meil on nimelt konkurentsivõime osas Moldova Vabariigis üks suur puue, me ei ole konkurentsivõimelised Euroopa riikidega võrreldes. ja seda tegevuskava võib nimetada ka äh, Euro äh, Moldova Vabariigi ühtlustamist Euroopa normatiividega ma tõesti loodan, et see kokkulepe, partnerluskokkulepe vabakaubandusala osas allkirjastatakse üsna varsti. nüüd, kõik see teema, see on natukene laiem teema kui majanduslik sotsiaalne teema. on selge see, et kahekümne esimesel sajandil ei jää keegi vee peale, kui nad ei ole novaatorlikud. ma lõpetan kohe. ma tahaksin veel tsiteerida tänapäevases turu et ähm, et kui sa ei ole innovatiivne, siis äh, sa lihtsalt hääbud ja nii see on. Äh, tuleb investeerida inimkapitali, see on võtmetähtsusega, ei ole juhuslik see sugugi, et äh, kui me investeerime haridusse, siis me peame tegema seda tulevikukarjääride jaoks mõistlikult. meie loosungiks ongi äh, Äh, koolitus tulevikuvajaduste jaoks. inimestel peavad olema õiged oskused, nende kvalifikatsioon peab vastama sellele, mida ootavad ettevõtted, et ettevõtted saaksid palgata koolist tulnuid, ainult niimoodi saavad töökohad muutuda tootlikuks. valitsuse liikmed on sotsiaalse dialoogi platvormi loonud ja mida ütlevad meile tööturu osapooled, mida ütlevad tööandjad ja töövõtjad. me tahame nad ära kuulata, nende eesmärgiks on mõlemal tootlikum olla, tootlikkuse tõstmine ettevõtetes tähendab kõrgemaid palku. lõpetuseks ma tahaksin tänada Euroopa Komisjoni, Euroopa ameteid ma tahaksin eriti tänada Euroopa koolitusfondi, kes on siis meie liideseks Euroopa Liiduga. koolitusfond on aidanud meid palju ja on väga oluline, et me oleksime osa kõikidest nendest programmidest, mis on suunatud meie piirkonda. solidaarsus on ilmselge printsiip. solidaarsus meie tähenduses tähendab aga seda, et me oleme osa kõikidest süsteemidest, et õppida teie kogemustest ja et me saaksime nii hoida oma Euroopa perspektiivi, suur tänu. Merci beaucoup, euh, monsieur le vice-premier ministre. suur tänu, härra aseminister, selle pühendunud ja selge kõne eest ja teie ettepanekute eest, teie ja ja nüüd annaksin ma sõna härra Heinz Beckerile kuueks minutiks. Äh, äh, äh, suur tänu, proua esimees ja kolleegid Euroopa asutustest. ma kõigepealt alustaksin isikliku noodiga, et see, mul on olnud see õnn olla äh, nii selle tööhõivekomisjoni liige kui ka kultuuri- ja hariduskomisjoni liige, sest kõik need kuumad teemad, mis on täna olulised, mis on olulised selleks, et äh, tööelu oleks edukas, et oleks vastavad oskused ja kvalifikatsioonid, pädevused, need on väga olulised teemad mõlemas komisjonis, nii et saan kombineerida seda, mida, millest räägitakse mõlemates komisjonides täna ja muidugi võtta arvesse ka seda, mis puudutab sotsiaalset dialoogi ja innovatsiooni töökohal ma ütleksin mõned võtmetegurid, et ähm, arendada välja Euroopa sotsiaalne mudel selles mõttes, äh, nagu me seda püüame siin teha, võttes arvesse konkurentsivõimet. et mängida juhtivat rolli. esiteks, jättes nüüd äh, kõrvale diplomaatia, ütleksin otse välja, mis on meie põhiväärtused tuleb optimeerida kutseharidust ja koolitust selleks, et saavutada meie põhiline prioriteet, see on siis ähm, ähm, see, et ähm, inimeseid saaks tööle võtta. ja seda, et noored inimesed jõuaksid kõrghariduseni välja suurendada ka vanemate töövõtjate kvalifikatsiooni, kasutades ähm, elukestva õppe meetodeid ja kõiki neid vahendeid, mis meil on. olen seda näinud CDFOPi Euroopa koolitusfondi programmides, kuidas saab neid vahendeid kasutada loogem maailma parim haridussüsteem, see on äh, lihtne öelda, selleks äh, tuleb äh, lihtsalt selgeks teha, mis on kõige olulisemad oskused ja pädevused. ja meil on vaja kõige parema haridusega õpetajaid, ma tahan just seda rõhutada, sest kõik muud olulised punktid on juba välja toodud. ma olen kindel, et meil on vaja selleks, et saavutada neid eesmärke, erinevaid struktuure. ja meie oma komisjonis mõistame, et on vaja kohanduda. ja meil on vaja tõhusat sotsiaalpartnerlust. ilma tööandjate, töövõtjate, huvirühmade partnerluseta ei ole võimalik saavutada edu uue tuleviku ehitamisel ning arendagem välja efektiivsed tööturuteenused. Need muutuvad äh, üha olulisemaks, olulisemaks kui möödunud aastakümnetel. mõistkem samuti, et äh, on üks väga selge parameeter, mis äh, saadab meid kõiges, mida me teeme. nimelt ähm, tervislik vananemine, eluaegne tervislik vananemine ja selles sisaldub tegelikult väga oluline filosoofia. kõik teavad, et meil on, et kõik, mida me vajame, on olemas, mitte midagi ei ole vaja enam uurida, vaid kõik on juba selge, teadus on äh, juba näidanud äh, meile, ähm, kuidas lood on, me peame lihtsalt seda mõistma ning äh, olen seal näinud ka Euroopa Tööohutuse Töö Tervishoiuagentuuri töös, mis keskendub just äh, sellele viimasele etapile kogu protsessis ja lõpetuseks äh, tahaksime veel öelda, et sotsiaalne kindlustus just vanemale põlvkonnale on äärmiselt oluline. me tahame ju ka selle rühma tarbimisvõimet hoidma, et ka tulevikus meie majandus kasvaks ja selleks on meil vaja selgeid meetodeid nii tööprotsessis, aga ka tulevaste pens-, pensionisüsteemide väljaarendamisel. see komisjon peab näitama, et on, et esimese pensionisambal on selge prioriteet ja samuti tuleb optimeerida teist sammast lisandina esimesele sambale ka eh, Eurofondi programmid võivad meid eh, oluliselt aidata, et neid tulemusi saavutada. tahaksin rõhutada veel ühte olulist aspekti, nimelt ettevõtlus ja ettevõtlikkus. see ei tähenda mitte ainult seda, et luuakse ettevõtteid, vaid ettevõtlikkus tähendab eh, majanduslikku mõtteviisi ja see potentsiaal on samuti olemas ja on kõrgem see on sotsiaalne innovatsioon. ühe olulise ideena ja tahaksin selle lisada olu-, nimetada seda olulise vahendina sotsiaalses innovatsioonis, aitäh. Merci beaucoup et merci euh, aussi du respect du temps. suur tänu. ja suur tänu ka selle eest, et pidasite aja äh, piirangust kinni palun Kinga Künts, äh, äh, kuus minutit. suur tänu. kõigepealt suur tänu asutustele, et olete siia tulnud. ma mõistan iga kord sellistel kohtumistel, kui oluline on kuulata teid ära ja et äh, tuleb äh, rõhuda just töötusele, töötervishoiule, kvaliteetsetele töökohtadele, koolitusele. ma mõistan, kui olulised need on ja on hea, kui kuuleme neid argumente just teilt. ja mis toetavad ka meie arvamusi ja seisukohti. minu jaoks oli ka väga huvitav kuulata härra aseministri äh, kõnet, sest tulen Ungarist ja uued Euroopa Liidu liikmesriigid on üsna mõnes mõttes sarnases olukorras nagu Moldova ja teised selle piirkonna riigid. nii et äh, minu meelest on väga huvitav jätkata siin äh, arutelu neil teemadel ja väga huvitav oli ka kuulata härra Beckerit, me oleme teinud äh, koos tööd neis küsimustes, püüdes leida uusi viise hariduses, e, e, mis võiks e, parandada sotsiaalset integratsiooni, kuidas valmistada ette noori inimesi, muuta neid paindlikumaks, et nad vastaksid tööturu vajadustele ja globaalsetele väljakutsetele. nii et äh, ma olen kindel, et saame seda väga huvitavat arutelu jätkata koos kõigi inimestega, kes täna siin on. nüüd, eh, mis puudutab sotsiaalset mudelit, siis kriisi tagajärjel näeme üha rohkem ja ka meie, meie valijad toetavad seda, et Euroopa sotsiaalne mudel oleks tugev. me näeme üha rohkem, et kriisi tagajärjed õõnestavad seda sotsiaalset mudelit mitmetes riikides sest kriis muutub üha rohkem ka tööhõive kriisiks, avaliku sektori teenuste kriisiks ja ka poliitiliseks kriisiks ja see toob kaasa tagajärgi, mis õõne, õõnestavad ka Euroopa Liidu põhiväärtusi. ja kui me tahame muuta Euroopa valijatel populaarsemaks, siis on meil eriline vastutus just Euroopa sotsiaalse mudeli suhtes ja see tähendab ka seda, et need inimesed, kes kaotavad oma töökohad, kes äh, on mõnda aega tööturust eemal, kas pikemat või lühemat aega, siis just nende jaoks on see sotsiaalne mudel ja toetussüsteem oluline, et neil säiliks võime tööturule naasta ja seda näeme eriti just riikides, kus on vähendatud töötud, töötute abirahasid just neil riikidel on üha rohkem probleeme, sest inimesed kaotavad oma võime leida uus töö. ja siin on ka väga, väga olulised olnud ähm, tagajärjed äh, selle, kui väga, väga halvad tagajärjed, kui inimesed on kaua tööta. Ähm, siin on väga oluline, et inimesed ei jääks äh, tööturust äh, püsivalt eemale. on väga oluline, et haridussüsteem areneks just selles suunas, et oleks võimalik kaasata kõik ja kasutada kõigi noorte inimeste potentsiaali. ma arvan, et peame selles kontekstis räägima, rääkima ka kogu, ka kogu hariduse ümbermõtlemisest. nagu ka härra Becker mainis, ma räägiksin siin just spetsiifilisemalt haridussüsteemi puudutavatest küsimustest, nii et, et transversa oskused aga eelkõige need oskused, mis on vajalikud noortele inimestele, et nad oleksid piisavalt paindlikud, et nad vastaksid tööturu tulevastele väljakutsetele. Nad oleksid loomingulised, innovatiivsed, räägiksid mitmeid keeli, oleksid piisavalt paindlikud, töötamaks erinevates töötingimustes, võib-olla ka erinevates riikides, kui vajalik et noored inimesed äh, õpiksid, kuidas teha koostööd, kuidas töötada meeskonnas, ka inimestega, kes tulevad teistest kultuuridest. sellise haridussüsteemi jaoks on meil vaja häid õpetajaid ja õppejõude, kellel oleksid kultuuride vahelise äh, kommunikatsioonioskused äh, nii, et haridus vastaks äh, noorte vajadustele ja, ja laste vajadustele. me näeme praegu, et, et lapsed peavad kohanduma haridussüsteemile ja kui nad seda ei suuda, siis äh, langevad nad välja haridussüsteemist. meil on väga auahned äh, eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks selleks neid saavutada, peame me muutma õpetajakoolitust ja me peame muutma ka haridussüsteemi ja kohandama seda laste vajadustele, mitte vastupidi. me peame kõiki neid küsimusi arvesse võtma. ja selleks on oluline sotsiaalne dialoog kõigi osaliste vahel, kes mängivad olulist äh, rolli ja me peame esindama just neid, kes on tööturust kaugel, aitäh! suur tänu teile! meie kolmas kolleeg, kes sõna saab, on Anthea McIntyre. konservatiivide ridadest ja kes oli ettevõtluse ähm, raportööriks äh, siin meil. Teil on sõna nüüd kuueks minutiks, proua McIntyre. Thank you very much. suur tänu, proua esimees. ma sooviksin tänada asutusi nende osaluse eest. ma leian, et on olnud väga huvitav hommikupoolik ja suur tänu ka härra ministrile ma alustaksin sellest, et meil on tegelikult mitmeid äh, sotsiaalseid mudeleid, ma võtan Balti mudelid, Skandinaavia mudelid, Ühendkuningriigi mudeleid. ja ma arvan, et äh, meie progressi võti, Euroopa edasimineku võti on see, et sotsiaalpartnerid teevad koostööd ja jagavad äh, häid tavasid selleks, et muuta Euroopa konkurentsivõimeliseks, et toimiks siseturg ja eelkõige, et Euroopa suudaks olla konkurentsivõimeline äh, ka ülemaailmselt. paljud inimesed on täna hommikul juba rääkinud konkurentsivõimelisusest ja nagu esimees just ütles, siis ma olen meie komisjoni raportöör raportile, mis käsitleb seda, kuidas Euroopa Liit suudab ähm, suudab muuta majanduskeskkonna äh, paremaks äh, ettevõtjate jaoks ja muidugi valitsused ei loo töökohti, vaid ettevõtted äh, loovad töökohti ja omakorda ettevõtjad on need, kes loovad ettevõtteid ja seeläbi töökohti. me peame olema teadlikud sellest, et meil Euroopas on puudus oskustest ja see on murettekitav. kui ma äh, vaatan, kuidas on lood IKT äh, vallas seotud inimestega, siis äh, siin on probleem väga suur ja neist on suur puudus. me ei suuda vastata ettevõtete nõudlusele Äh, härra Letmer ka mainis just ähm, seda puudust, mis meil on selles valdkonnas. ma arvan, et meil on vaja palju paremat koostööd kõrgkoolide ja ettevõtete vahel, ka koolide, ka koolid on olulised, aga eelkõige just ülikoolid ma äh, hiljuti kuulsin, et Ulrhamptoni ülikool on avanud Brüsselis ähm, siin oma filiaalid ja nad kirjeldavad ennast kui võimalust ähm, ülikooli ja on just kaks asja, mis minu jaoks teevad nad erilised. esiteks, seitsekümmend viis protsenti üliõpilastest tulevad ülikooli lähedalt ehk siis nad äh, on või teenindavad oma, ülikool teenindab just seda piirkonda ja nad äh, teevad kindlaks, et kool, et nad koolitavad välja just inimesi, kes vastavad nende ettevõtete vajadustele, kes seal läheduses on. nüüd selles piirkonnas West Midlands, seal on väga palju autotööstust ja see, et ülikool keskendub just sellele, mis ettevõtjatel on vaja, tänu sellele leiavad üheksakümmend protsenti ülikooli lõpetajatest tööd. ja see on väga julgustav näha üli, et ülikool pöörab tähelepanu sellele, mida on kohalikele ettevõtetele vaja ja annab üliõpilastele just neid oskusi, mida on vaja selle nõudluse täitmiseks. me rääk-, siin on räägitud ka ettevõtlikkusest ja ettevõtlusest, seda mainis ka proua Sherban. tuleks julgustada üliõpilasi, et nad hakkaksid ettevõtjateks sest just sealt tulevad uued ideed. ja jällegi üks, üks näide, Astoni ülikool, mis on Birminghami lähedal, neil on ähm, sellised erialad, kus üliõpilased arendavad välja ideid ja siis osalevad ähm, inkubaatorites et arendada edasi neid ideid, mida nad oma õpingute jooksul on algatanud ja see tähendab, et neil on vastav infrastruktuur olemas. paljude inimeste jaoks on ettevõtte loomine ju üsna, üsna keeruline ja see on väga oluline, et Euroopas muuta see lihtsamaks. me kuulsime sellest ka eile, millised on, on need takistused inimestele ettevõtluse alustamiseks. mitmel pool on ka kulud, mis sellega seonduvad väga suured ja just siin äh, saame teha edusamme. nüüd, mis puudutab väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis paljud kolleegid on kutsunud üles, et peaks vähendama ähm, bürokraatiat. kuid mina tuleksin selle juurde, mida ütles Krista Sedlatšek ja ka härra Juan Menendez Valdes. ma arvan, et on võimalik tööohutus- ja töötervishoiu sead-, ja töötervishoiuga seonduvat seadusandlust äh, lihtsustada, ilma et me vähendaksime tegelikult äh, ohutust. mina tulen riigist, kus tööohutuse ja töötervishoiu olukord on hea, kuid kui paljud inimesed töötavad väikestes ettevõtetes, mõnikord ka mikroettevõtetes, siis ei saa nad äh, veeta kogu oma aega sellega, et dešifreerida seda, mis on seadustes kirjas, neil on ne,, neil on seda aega vaja teistele asjadele kulutada. suur osa ettevõtteid püüavad tagada oma töötajate tööohutust ja töötervishoidu, aga neil on tihtipeale lihtsalt raske aru saada, mida pead selleks tegema. me peame lihtsustama seadusandlust, et oleks lihtsam sellest kinni pidada, seda mõista. ja ma arvan, et sotsiaalpartneritel on siin oluline roll suur tänu! ja teie võib-olla läksite kõige tähtsama asja juurde just oma sõnavõtus, aga teie ise langetasite valikud, kui oma kõnet organiseerisite. nii et annan nüüd sõna meie neljandale kõnelejale selles paneeli osas, Uwe Kombüssen, kes on peadirektor sellises asutuses, mille nimi on metalli äh, inseneritööstuse, tehnoloogiatööstuse tööandjate nõukogus äh, Seemetis ning teil on sõna kuueks minutiks, palun. Uh, suur tänu ja ma tuletan teile meelde, et äh, Need kaks tähtsamat küsimust, millest te peaksite rääkima, on sotsiaalne dialoog ja innovatsioon. jah, me räägime siin sotsiaalmudelist, mis oleks jätkusuutlik ja sotsiaaldialoogist, suur tänu ametitele ja tööhõivekomisjonile, et te kutsute Semeti sellele äärmiselt huvitavale arutelule ja rikastavale arutelule, paar selgitust meie kohta, kakssada tuhat ettevõtet ja umbes kolmteist miljonit töötajad äh, on meie algatustest mõjutatud, me räägime kõige rohkem konkurentsivõimest, seda on siin rõhutatud, ja on rõhutatud ka seda, et konkurentsivõime on sotsiaalse mudeliga seotud ja sotsiaalsel mudelil on oma konkurentsi soodustav mõju ja see on ka meie sotsiaalturumajanduse üks alustalasid ja võiks öelda, et isegi turu kasvu üheks eeltingimusest. konkurentsivõimest võib rääkida kui valitsuste konkurentsivõimest, ettevõtete konkurentsivõimest, tootvate ettevõtete konkurentsivõimest, et aga samas ka töövõtjate töövõimest. see on meie ühine vastutus ja mul on väga hea meel, et väga paljud siinkõnelejad räägivad, kui oluline on tööturu osapoolte kaasamine Äh, konkurentsivõime suurendamise protsessi. meil on vaja jätkusuutlikku arengut, säästlikku äh, kasvu ja see on üks meie tähtsamaid ülesandeid. meie äh, tahame sellesse kaasata ka tööstus, tööstuse, tootva tööstuse, SKP-d tõsta meil on vaja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist Euroopat koos konkurentsivõimelise tööstusega. ilma selleta ei ole meil jätkusuutlikke töökohti ja kvaliteetseid töökohti. ei ole jõukat ühiskonda ega jätkusuutlikku sotsiaalkindlustussüsteemi. eelmise aasta jaanuaris avaldas Maailmapank raporti Kuldne kasv ja selles raportis selgus, et Euroopas on kümme protsenti maailma rahvastikust, kakskümmend protsenti SKP-st ja me kulutame üle viiekümne protsendi äh, kogu maailma äh, sotsiaalsele kindlustusele tehtavatest kulutustest. ja seda tasub meeles pidada. Äh, kriis on meie jaoks väljakutseks, samuti ka rahvastiku muutumine, mis on nagu viitsütikuga pomm. nii et äh, meie loomulikult tahame olla konkurentsivõimelised, äh, meie tööstusvaldkonnas nagu ka mujal on konkurentsivõime oluline, meil on vaja selleks raamtingimusi, arukat reguleerimist jätkusuutlikku säästlikku mõjuhinnangut, mis on põhjalik, sõltumatu, meil on vaja paindlikku, kohandatavat, kaasavat tööturgu, sotsiaalkindlustussüsteemi, mis on tulevikule suunatud ning me peame leidma lahenduse ka sellele, äh, oskuste puudulikkuse probleemile, mis äh, meie tööturgu täna koormab. meil on vaja teatavat kohanemisvõimet selleks, et majanduskasvu hoogustada. majanduskasvust rääkides ärgem unustagem, et pärast kahe tuhande neljanda aasta laienemist Euroopa Liidus on majanduse areng ja sotsiaalne areng sel aastal liitunud riikides olnud tõesti märgatavalt positiivne. ja mis puudutab sotsiaalset dialoogi, siis loomulikult meie organisatsioon toetab tööturu osapooltega dialoogi pidamist, see peab olema struktureeritud ja see peab olema ka Euroopa tasandil ning praegu meie keskendume aktiivse vananemise küsimusele, sealhulgas ka paindlikud töölepingud ja nii edasi ja nii edasi, sellised teemad. me ei kasuta praegu liiga palju paindlikku tööaega, aga ja kasutatakse erinevaid lepinguvorme viie protsendi ulatuses iga kategooria puhul. mis puudutab koolitust, siis ma tuletaksin teile meelde, et Semet tehes koostöös Ivetiga ja ka teiste ettevõtetega ja ülikoolidega oleme ka meie avaldanud oma dokumendi ja teinud seda ka näiteks Aalto ülikooliga koostöös äh, Soomes äh, ja veel lõpetuseks tahaksin ma öelda, et me tahame seda koostööd jätkata ülikoolidega, ettevõtetega. Äh, meie oleme usaldusväärne, kindel partner, kellele võite jääda lootma. ja meie jaoks on oluline, et tööhõive määr oleks kõrge. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu. meie eelviimane kõneleja, Karola Fischbach-Püttel, kes on äh, EPSU ehk siis äh, Avalike Teenuste Liitude Föderatsiooni peasekretär. Teil on sõna kuueks minutiks, palun. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad räägin paari sekundiga äh, paari sekundi jooksul, paar sekundit oma kõne ajast tahaksin ma kulutada sellele, et öelda härra Lazarile, et Moldaavia vein on äärmiselt konkurentsivõimeline näiteks Prantsuse veinide kõrval, aga see nüüd siis teema väliselt. aga nüüd ma räägiksin paari sõnaga avaldusest, mida siin tegi härra Prats-Monet hommikul mina ütleksin, et Euroopa sotsiaalne mudel aitab meile äh, inimõigusi ja sotsiaalseid õigusi rakendada, võidelda ebavõrdsuse vastu. aga kui keskenduda nagu härra Protsmone sotsiaalse mudeli majanduslikule väärtusele, siis tuleb öelda, et mitte sotsiaalse Euroopa maksumus oleks suur. praegu on meie noorte hulgas tööpuudus suur, nendel noortel inimestel ei, ei ole võimalusi tööturul, räägitakse siin kadunud põlvkonnast. mina esindan töötajaid avalike teenuste sektoris, aga mitte ainult avalikes teenuste sektorites, vaid kõikide nendes teenuste sektorites tegelikult, kes aitavad meie Euroopa sotsiaalset mudelit üleval hoida, nagu näiteks tervishoid, sotsiaalkindlustusasutused, tööhõiveasutused, haridusasutused, avalikud, avalik taristu. ja ma ei saa liigselt toonitada, et Euroopa sotsiaalset mudelit ei tohi õõnestada. meid ümbritseb majanduskriis, mõned arvavad, et me, me ei saa endale enam Euroopa sotsiaalset mudelit lubada. mina pole sellega sugugi nõus. samuti pole ma nõus nendega, kes seostavad äh, demograafilist äh, muutust majanduskriisiga. Need kaks on loomulikult oluliseks väljakutseks, aga nad ei ole ühe medali kaks külge. Need on erinevad nähtused, erinevad arengud ja kui siin minu naaber rääkis Viit Sütikuga pommist, siis ma võin öelda, et jah meid ümbritsev reaalsus on selline, et rahvastik vananeb, aga see ei ole majanduskriisiga otseselt seotud. rõhustaksin ka seda, et majanduskriisi tulemusena ning majandusjuhtimise meetmete tulemusena on sotsiaalne dialoog kannatanud paljudes riikides, kus kõik praegu on kärpemeetmed Äh, Kreeka, Portugal, Rumeenia, Balti riigid ja see asjaolu on õõnestanud meie sotsiaalseid õigusi. Euroopa tasandil ei ole selget sotsiaalpoliitika päevakorda ja me peaksime Euroopa Komisjoni üles kutsuma esitama näiteks töö, tervishoiu ja ohutuse strateegia, viidates siin Krista Setlatšeki sõnavõtule. tervishoid ja ohutus on oluline tootlikkust suurendav tegur. töötaja, kes pole terve, ei ole hea tootmisvõimega ning see mõjutab kogu meie majanduse ja ühiskonna konkurentsivõimet ma arvan, et äh, seda asjaolu me ei tohiks väsida kordamast. meil on kolm sektori kokkulepet äh, Euroopas, äh, mille on Euroopa tasandi tööturu osapooled kokku leppinud ja mis puudutavad töötervishoidu, kala, kalandussektor, juuksuritöö ja siseveeteed ja kõik kolm tööturu osapoolt on äh, ühistegises tekstis kokku leppinud, kõik olulised elemendid on kaetud ja organisatsioonid on nõudnud, et äh, nendest kujundataks direktiiv, aga komisjon seab sellele teele takistusi. see on minu meelest aluslepingute vastane ning äh, sellega tuleb kiiresti tegeleda ja tööhõivekomisjonil on head võimalused siin äh, kontekstis meie tööturu osapoolte toetamiseks. paari sõnadega ka tuludest ja sellest, mida teha selleks, et sotsiaalpoliitilistele meetmetele tulusid koguda. mul on väga hea meel, et meiega on konsulteeritud selleks, et võidelda musta töö vastu, ümbrikupalgaga töö vastu ning äh, selleks, et suurendada sotsiaalkindlustusmakseid äh, ning äh, võidelda illegaalse töö, töö vastu. homme Jutta Steinbrücki, tutvustatakse Jutta Steinbrücki raportit, kus räägitakse tõhutõsatest tööinspektsioonidest mis peaks aitama ka töötingimusi parandada. see algatus on äärmiselt teretulnud ning meil on hea meel, et me saame selles küsimuses Euroopa Parlamendiga koostööd teha, aitäh! suur tänu! ja mis puudutab kokkuleppeid, siis nagu te teate, me ootame, et komisjon tegutseks, nagu te teate, komisjon, meie tööhõivekomisjon annab endast parima, et komisjonile survet avaldada, kuid äh, kriis mõjutab meid kõiki ja, ja seetõttu ei ole komisjon suutnud äh, kolledžis selle küsimuse kallal veel töötada. nii et äh, ja ka mis puudutab inspektsioone, siis see, need uued algatused tervitavad, on ka meie arvates teretulnud, nii et meie viimane sõnavõtja nüüd, härra Baudouin Roigou tervitan teid siin meie seas, tema on Euroopa Komisjoni liige. omal moel. ta on Euroopa poliitikanõunike osakonna liige ja tegeleb siis strateegiate väljakujundamisega ja palun siis kommenteerige teie ka omalt poolt sotsiaaldialoogi innovatsiooni äh, töökohal ning äh, ka kutseõpet. palun. suur tänu. Äh, vastan teile kahele küsimusele kolme omapoolse märkusega. ja täpsustaksin kõigepealt, mis on Euroopa sotsiaalse mudeli erinevad küljed. mõned nendest külgedest on tuttavad kõigile aga Euroopa sotsiaalsel mudelil on äh, ka sellised küljed, äh, millega tuleb mõnikord kaubelda, sellepärast et eks elus tuleb äh, mõnikord mõned asjad ohvriks tuua ja mõningaid asju muuta. samuti tehnoloogia evolutsioon mõjutavad meie sotsiaalsed mudelid. kõigepealt need püsivad aspektid, püsivad omadused, me kõik oleme üksmeelselt nõus, et äh, töötervishoid, ohutus, töötingimused on väga olulised Euroopa sotsiaalmudeli jaoks, aga aitavad samal ajal meie konkurentsivõimet tõsta. ja nagu te teate, nii ettevõtjad kui ka töötajad peavad seda oluliseks. peresõbralikud meetmed on üks osa meie sotsiaalsest mudelist, mida ei ole siin praegu palju räägitud ja samuti diskrimineerimise vastane võitlus ka sellest ei ole täna siin räägitud, aga, aga need on väga olulised elemendid sotsiaalsest mudelist ja selles osas oleme me kõik ühel meelel. ja sellest on kasu kõigile. ja loomulikult, kui tegemist on selliste meetmetega, millest on kasu kõigile, siis töötajad on sellest huvitatud, aga ka ettevõtted on sellest huvitatud, sellepärast et selliste külgede toetamine on nende enda huvides, võtame siin näiteks hariduse, väga paljud äh, ettevõtted äh, näiteks hotellisektoris, hotellindussektoris, akordihotellidel on tegelikult oma ülikool lausa omaenda töötajate koolitamiseks, nii et äh, sellele pannakse piisavalt rõhku. mida peavad siis sellises kon-, kontekstis tegema poliitikud? peab kandma hoolt selle eest, et äh, on olemas konkurentsivõimelised turud, kui ettevõtted suudavad seda väga hästi teha, siis Nad muutuvad konkurentsivõimeliseks, äh, konkurentsivõimelised ettevõtted äh, teevad kõik selleks, et konkurentsivõimelised olla, konkurentsivõimelisel turul. ei tohiks tööturu osapoolte läbirääkimistest selliste kõikidele kasu toovate meetmete osas tekkida mingisuguseid tõsiseid probleeme loomulikult teatavaid raskusi on, aga ma arvan, et selle, nendes küsimustes me võime usaldada tööturu osapooli, sotsiaalpartnereid. aga siis mõningad elemendid, mille puhul võib-olla tuleb kõne alla kauplemine. kõigepealt pensionid ja pensionite jätkusuutlikkus, sellest räägitakse väga palju, räägitakse pensionieast, samuti ka kaitse me kõik tahame sotsiaalset kaitset, äh, selles osas on kõik ühel meelel, aga kuidas seda sotsiaalset kaitset saavutada, kes peaks selle eest hoolt kandma, kas ettevõtted või riigid oma sotsiaalkindlustussüsteemidega, kuidas seda täpselt korraldada, see põhjustab väga palju arutelusid. oluline on ka see, et sotsiaalne dialoog ja tööturu osapooled saavutavad üksmeele valitsused osalevad sellistes aruteludes, sellepärast et pensionisüsteemid, sotsiaalkindlustussüsteemid äh, saavad äh, vahendeid ka äh, valitsustelt maksumaksjate kaudu. aga nüüd siis need kolmandad, see kolmas osa sotsiaalsest mudelist peaks olema tulevikule suunatud osa ehk siis kuidas leida uusi kasutegureid sotsiaalse mudeliga tegelemisest. me oleme kuulnud siin näiteks projektipõhisest töökorraldusest, teadmiste haldusest, teadmiste juhtimisest, võrgustikupõhistest organisatsioonidest Äh, organisatsioonidest, mis on hoopis teistsuguse ülesehitusega kui tänapäeval, siis rohkem ähm, füüsilisest isikust ettevõtjana, võtjana töötamisest äh, võiks tulevikus olla. väga palju on erinevaid prognoose ja tulevikunägemusi. ega me ju ei tea täpselt, äh, mis jääb püsima, mis toimib, mis mitte, see on tulevik, tulevik on kõik väga huvitav, me peaksime katsetama äh, mis äh, peab vett, mis mitte ja võib-olla peaks küsima ettevõtete juhtidest, juhtidelt, äh, mida nemad arvavad, aga ma arvan, et ka neil ei ole ühest vastust. mõned arvavad ühte, teised arvavad teist ja e, e, mingil hetkel selgub, mis siis peab vett ja mis ei pea vett. poliitika kujundajana mingil hetkel peab lihtsalt tõdema, et kõiki otsuseid ei saa ettevõtete eest ära teha. see on ettevõtete ja ettevõtete juhtide otsustada ja võib-olla otsused on erinevad ettevõtete kaupa, sektorite kaupa. poliitikakujundaja ei saa kõike ette ära teha. kui tekivad mingisugused tõkked, siis loomulikult tuleb kuulata ära öö, teine osapool ja püüda aidata, aga ma arvan, et me peame usaldama ka sotsiaalset dialoogu, dialoogi, sest et nemad suudavad, tööturu osapooled suudavad leida lahenduse väga paljudelegi probleemidele ja küsimustele. Euh, suur tänu. Äh, suurepärane on siin olla. esinaise rollis ma nüüd peaksin avama meie arutelu. meil aega ei ole peaaegu üldse nii et äh, kõigepealt saavad sõna liikmed, proua Jaslovetska, kes soovivad veel sõna Euroopa Parlamendi liikmetest? Serkas, Costello ja kas on veel kedagi, kes soovib sõna, ärge kõik käsi tõsta, võtan veel kaks küsimust, aga mitte rohkem. ei ole või? aa ah,, siiski, siiski, üks küsimus sealt. üks väljastpoolt pärit isik soovib esitada küsimuse, niisiis viis sõnasoovijat, igaüks saab sõna üheks minutiks, proua Jaslovetska. suur tänu! suur tänu, proua eesistuja! ma usun, et kui me soovime ehitada uut tugevat sotsiaalset mudelit, siis peame kõigepealt hindama hetkeolukorda sellest rääkis ka härra Monet. nii et need meetmed, mis ei ole vajalikud, need tuleks ära jätta ja tuleks luua uusi vajalikke meetmeid. meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kes on kõik väga erinevad. aga samas peame mõtlema alati ka solidaarsuse põhimõttele. ma olen üllatunud, et me siin Euroopa Parlamendis mõtleme nii harva solidaarsusele. me peaksime mõtlema kompleksselt kui me mõtleme inimkapitali innoveerimisele, siis peame mõtlema tööturu vajadustele. kui me äh, tahame pensioniiga ähm, pe kõrgemale äh, seada, siis äh, siis tuleb äh, mõelda pensionisüsteemidele ja ja äh, mis puudutab naiste tööhõivet, siis peame rääkima tööturust. aitäh, aeg on läbi aga esitaksin ka veel ühe küsimuse. kas te arvate, et uue Euroopa sotsiaalse mudeli loomine peaks välja nägema nii, et murelik, et nii-öelda murelik hulkandev riik peaks muutuma äh, aktiivsust süstivaks riigiks härra Serkas kõigepealt. üks minut. suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada siin esinenud agentuuride direktoreid, tahaksin tänada neid selle töö eest, mida nad teevad sel raskel ajal, kus heaoluriigi vaenlaste hulk on äh, üüratu ja ressursse napib. võib-olla meie ressursid on tõesti napid, meil ei ole palju loodusressursse, kuid meil on inimressursse, me tahame et meie ühiskond oleks tasakaalustatud ja õiglane, me tahame, et me äh, raha, et me, meil oleks innovatsioon ja haridus, aga mul on teile üks küsimus. Euroopa sotsiaalmudeli tulevik. kas Euroopa, Euroopal on üldse oma sotsiaalne mudel? proua Peremäe. keegi ütles, et konkurentsivõimeline ettevõte on äh, sotsiaalne ettevõte ja et see sotsiaalsus on üks eeltingimus konkurentsile. aga see ei ole paraku nii, võtame näiteks Amazoni, mis on äärmiselt äh, konkurentsivõimeline ettevõte, aga töötingimused on äh, häbiväärsed. proua Madeleine Serban rääkis meie naabrusriikidest ja sellest, kuidas me võime nende küsimustega töötada naabrusriikides. mina korraldasin eile ühe ekspertide konverentsi Maagrebi riikidega ja kõik äh, uuringud äh, härra Meptuuli, meie asjatundja arv-, hinnangul näitavad, et Hiina, Ameerika Ühendriigid keskenduvad äh, Aafrikale, Aafrika muutub meie arengu kasvu keskmeks ja Euroopa Liidu, Liidu suhted selles kontekstis Aafrika riikidega on väga olulised. meie roll Aafrikas ja ka Maagrebi piirkonnas äh, on äh, tähtis ja me ei tohi seda alahinnata. Elmer Costello ja seejärel ja seejärel doktor John Malt-, John. Elmer Costello suur tänu, kõigepealt suur tänu korraldajatele äh, ja tahaksin tänada ka agentuure tähtsa töö eest, mida nad teevad. teiseks ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellele, et äh, me peame Euroopa sotsiaalmudelit kaitsma, kuid see on sellega seoses ei tohiks me unustada selliseid riike nagu Iirimaa, kus me oleme sunnitud näiteks hariduseelarvet kärpima tõsiselt praegustes tingimustes ja siis veel kui me räägime hariduspoliitika ülevaatamisest, hariduse muutmisest, õppimisest töökohal, siis me peame ka vaatama, kas on hoolt sellest, et see töökogemus oleks äh, tunnistatud ja äh, siduvad kohustused äh, Äh, on edasi lükatud, on ju, kui me tahame haridussektorit äh, reformida, siis me peame vaatama, kuidas saaks äh, ka mitteametlikke oskusi tunnustada ja, ja igal juhul kvalifikatsioone tunnustada nagu kord ja kohus. suur tänu, et suutsite kõik ühest minutist kõneajast kinni püüduda ja nüüd saab sõna prohver, professor doktor John Mal-, John kes saab sõna üheks minutiks, palun. suur tänu, et andsite mulle sõna. siin on tõstatatud küsimus, et kas ennetaval tööl on, ennetavast tööst on kasu ja kas kriisi ajal on üldsegi võimalik rahastada ohutumaid töökohti mina olen väga optimistlik, sellepärast et andmed on üha, üha selgemad iga investeeritud euro eest saab kaks eurot tagasi, võib-olla vähemalt kaks eurot, võib-olla isegi viis eurot, võtame näiteks äh, kutsehaiguse nahahaigused, mis on üks äh, levinumaid naha, äh, kutsehaigusi. ja meie sotsiaalpartnerid juuksurisektoris otsustasid ühiselt võtta vastu kõrged ennetusstandardid ja on terve rida riike, kus sellised investeeringud on näidanud, et äh, kutsehaiguste määr on tõesti vähenenud äh, juba väikeste investeeringute tulemusena. nii et äh, võib-olla võiks leida ka teisi sektoreid, teisi majandusharusid, kus tööturu osapooled võiksid omavahel kokku leppida, kuidas ennetavast tegevusest ühiselt kasu saada. suur tänu! ja ma tahaksin anda ka ministrile sõna ja meil on siin äh, terve rida agentuure. ma paluksin äh, siis seetõttu kõigil piirduda viie minutiga, äh, vastates erinevatele küsimustele ja kõigepealt annan sõna neljale agentuurile ja härra ministrile kõigepealt saab sõna Kristjan Lettmaier, kes on äh, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse tegev direktori kohustäitja. palun. Uh, for... suur tänu, tänan küsimuste eest, tänan arutelu eest ja sellele positiivsele reaktsioonile meie ettekannetele ma arvan, et me jõuame tagasi selle juurde, et et me peame oma vahendeid kasutama paremini paljudel juhtudel. on tõendid, et kasinuspoliitika on negatiivne ja ei ole mingit põhjust, miks seda peaks niimoodi jätkama. see on juba kolm aastat kestnud ja mulle tundub, et, et me näeme juba tunneli lõpus valgust. see ei tähenda, et ei oleks vaja võtta äh, põhjalikke, ka valulisi meetmeid kuid see praegune poliitika ei toimi, aitäh. Donne maintenant la parole à Juan euh, Menendez Valdez au titre euh, de. Suur tänu, palun härra Juan Menendez Valdez Eurofondi poolt. suur tänu, teen lühidalt. mitmeid aspekte on juba mainitud, mis puudutab sotsiaalset mudelit ja ma tahaksin veel kord tuua välja, et on oluline leida lahendus sotsiaalse dialoogi tekitamiseks. tuleksin veel ühe huvitava küsimuse juurde, et saladust, et leida lahendusi ja, ja selliseid lahendusi, millest kõik võidavad. ma arvan, et kõik on sellega nõus, et, et seda oleks vaja, aga see ei ole niivõrd lihtne. meil on vaja tõsta teadlikkust äh, ja näidata, kuidas leida selliseid lahendusi, millest kõik kasu lõikavad. ja siin on olulised siis teadusuuringud, näited, informeerimine ja see aitaks sotsiaalpartneritel ja poli-, poliitika kujundajat-, kujundajatel leida lahendusi. ja nüüd äh, nende küsimuste juurde, mida esitasid erinevad äh, sõnavõtjad, Alejandro Šerbas, kuidas näeb välja äh, Euroopa sotsiaalse mudeli tulevik. me millist, küsimus on selles, millist konkurentsivõime mudelit me tahame ja mis on Euroopa jaoks võimalik. ja lõpuks proua Costello küsimus, kus ta tõi välja teatud vastuolusid selline kena väljend nagu majanduskasvu sõbralik äh, eelarve konsolideerimine. nii et me peame kärpima eelarvet ja me peame samas ka ähm, teatud vajadused täitma ja siin äh, tõesti võib tekkida äh, teatud raskusi neid erinevaid eesmärke ühilda. aitäh, proua Krista Selatšek, palun. aitäh, ma tuleksin tagasi mõnede küsimuste juurde, mida tõstatati, tuleksin ütlema, ütles härra Joon, meil on tõendeid selle kohta uuringutest, mis uurivad just inimressursse ja EU OSHA tegeleb edasi sellega, et investeeringud koolid tööohutuse, hariduse, tööohutuse, töötervishoidu, need investeeringud äh, tasuvad ennast ära. ja ma arvan, et meil on piisavalt uuringuid, seda mainis ka härra ähm, Becker, et me tõesti peame neisse investeerima. nüüd veel üks aspekt, seadusandluse lihtsustamine. me muidugi teame, milline on olukord ähm, mikroettevõtete ja väikeste ettevõtete jaoks ja neil ei ole lihtne eriti maja, Äh, majanduskriisi tingimustes. kuid äh, võib öelda, et on kaks äh, kuid ma arvan, et me peaksime aitama mikroettevõtteid ja väikseid ettevõtteid ähm, seadusandluse järgimises. ja muidugi on ka uusi viise, kuidas selleks kasutada seaduseid minu meelest on oluline välja arendada vahendeid, instrumente mikroettevõtetele ja väikeettevõtetele selle asemel, et et äh, luua siin, tekitada siin kaks erinevat töövõtjate rühma. veel üks küsimus, mida käsitleti, oli äh, kulude efektiivsus. et ka need ettevõtted, kus tööõhutuse ja töötervishoiuga on lood halvad, siis pikemas perspektiivis nad ei jää ellu ja selle ja on ka näiteid äh, sellest, kuidas Saksamaal mõned sellised ettevõtted äh, ei jäänud ellu. nii et ka majanduslikus seisukohast neil ei läinud hästi. selleks, et äh, ettevõte jääks ellu, on vaja motiveeritud inimesi. ja ma rõhutaksin veel, et kui me ei kasuta sotsiaalset dialoogi kõigis oma tegevustes, siis ei suuda me edu saavutada ja ei suuda ka äh, panustada Euroopa ühiskonda. Euh, euh, nüüd siis euh, Madeleine Sherban ja siis saab, võivad edasi ülejäänud sõna. suur tänu, mina tahaksin rõhutada seda, kui oluline on Euroopa mudel naaberriikide jaoks. loomulikult meie mudel ei ole ideaalne, ilmselgelt tuli see välja ka tänastest aruteludest ja lähevad sel-, seisukohad lahku selles osas, mis saab edasi. oluline on aga see, et Euroopa jaoks on praegu väga oluline konsensus tulevikuplaanide osas, kui me räägime Euroopa sotsiaalmudelist, siis ma ei arva, et äh, probleeme on selle teoreetilises äh, definitsioonis, tegemist on äh, sellega, kuidas seda rakendada pigem. ja siin me peame eristama omavahel äh, poliitikate defineerimise ja nende rakendamise. ei piisa sellest, et me ütleme, et Euroopa, see on Euroopa mudel, seda tuleb ka rakendada. ja kui meie ameteid hinnatakse meie tulemuste järgi ja seega ma arvan, et äh, ja see sõltub ju meie tulemustest ja seega Euroopa poliitikaid tuleks ka selle tulemuste kohaselt hinnata. ja ma olen täiesti nõus äh, selle parlamendisaadikuga, kes äh, tahaks, et nii-öelda tunnustataks ka ametlikke ja mitteametlikke tulemusi. me võime näiteks ringrändlusesse oluliselt panustada. kõik Euroopas tahavad äh, leida uued võimalused tuleviku jaoks, Euroopa elanikkond vananeb, aga selles osas ei tehta midagi, et nende oskuseid parandada. kui me vaatame Aafrikasse, Maagrebi riikidesse, seal me näeme demograafilisest perspektiivist hoopis teistsugust olukorda, kuid ka Moldova puhul näiteks on näidanud Euroopa koolitusfondi uuringud, et väljarännanud, eriti väljarändajad, eriti kõrgelt kvalifitseeritud väljarändajad ei suuna pilke kõigepealt Euroopasse ja me peame enda käest küsima, et miks andekad inimesed naaberriikidest ei tule Euroopasse, vaid äh, on suunanud pilgud teiste sihtmärkide suunas. ma arvan, et kui Euroopa tahab olla suurim panustaja maailma tasandil tahab jääda selleks, siis nad peaksid äh, rohkem keskenduma äh, vastastikele kasudele välismaale investeerimisest äh, ja me peaksime andma võrdsed võimalused partnerriikidele, suuremad võimalused kaasa rääkida, kui me oleme seda teinud praegu. suur tänu, ma annaksin nüüd kohe sõna uuesti härra ministrile ja siis ka teistele kõnelejatele. meil natukene aega on, aga enne seda veel ma tahaksin võib-olla Krista Sedlatšekilt küsida, et see konkreetne küsimus, mida küsis äh, Monika Benarabatu Amazoni kohta, konkurentsivõimeline ettevõte, ja öeldi selle kohta, et konkurentsivõime on seotud äh, töötervishoiu äh, ja tööohutuse ja tööhügieeniga Amazoni taolises ettevõtetes nendele aspektidele eriti tähelepanu ei pöörata, see oli konkreetne küsimus. Öeldakse, et äh, on see osa konkurentsivõimest, aga on selliseid ettevõtteid, kes on äärmiselt konkurentsivõimelised, aga neid äh, tingimusi ei täida. proua Sedlatšek. ma tean äh, seda mida Amazoni kohta on öeldud ja seal valitsevate töötingimuste kohta aga üldiselt äh, on meil tõendeid selle kohta, et äh, keskpikas ja pikemas perspektiivis ettevõtted ei jää turul vee peale, kui nad töötingimusi ei paranda. meil on olnud Saksamaal üsna mitmeid ettevõtteid, äh, mina töötasin tollal Berliinis, kellede puhul me nägime selgelt seda, et äh, halvad töötingimused viivad äh, rohkemate õnnetusteni, rohkemate haiguspäevadeni ja see tähti, tähendas keskpikas perspektiivis seda, et nende konkurentsivõime langes. loomulikult halbu näiteid on alati, nende vastu tuleb võidelda, aga üldiselt ma arvan, me peame tunnistama seda, et ilma investeeringuteta headesse töötingimustesse ettevõtted ähm, Äh, püsima ei jää. nüüd äh, üldiselt ma arvan, me peame ütlema seda, et seda on uuringud näidanud ja seda on ka näidanud tõendid, kuid ma olen kuulanud ära ka töövõtjad. suur tänu, härra minister, äh, võib-olla räägite natukene sellest, mida te siis õppisite sellest arutelust ja milline on teie viimane sõnum meile, sõna on teil. suur tänu, proua esimees, ma olin tõesti väga ärkvel ja mõnedes küsimustes, mis sotsiaalmudelit puudutavad, saan ma ainult nentida, et väga paljud Euroopa Liidu naaberriigid näevad Euroopa sotsiaalmudelis inspiratsiooniallikat kahjuks ei saa ma aga reageerida loomulikult praegu kõigele sellele, mida siin öeldi. üsna mitu asja äh, minu tähelepanu köitis, aga, köitsid, aga ma arvan, et mõnda asja võiks siinkohal siiski rõhutada. kõigepealt, äh, mis puudutab äh, Euroopa sotsiaalmudeli maksumust, äh, see on suhteliselt suur ja loomulikult maksavad selle eest ka ettevõtted eelarvesüsteem, mida seda pudelit, mudelit toetab, tähendab seda, et ettevõtte konkurentsivõime mõneti on äh, surve all ja sellega tuleb arvestada. ja küsimus äh, seisnebki selles, et kuidas tagada hea ühtlus äh, ettevõtete konkurentsivõime, siseriikliku konkurentsivõime vahel ja tööturu osa, riigi kui tööturu osapoole konkurentsivõime. Euroopa sotsiaalmudel ei ole keskpikas perspektiivis jätkusuutlik, kui seda rahastatakse ainult kohustuslikust sotsiaalmaksest. meie Moldovas oleme üritanud seda süsteemi natukene muuta. me tahame, et loodaks loomulikult töökohti aga üks eh, majanduskriisi juurtest, olgem ausad, eh, oli ju see, et eh, avaliku sektori eelarved sattusid li-, välja kannatamatu surve alla. ei olnud võimalik enam rahastada kõiki neid sotsiaalkindlustusi ja erinevaid elemente. nii et me tahame kindlasti tagada töökohad, me tahame anda võimaluse luua töökohti äh, vähendades demokraatiat näiteks äh, ettevõtete jaoks. me oleme üritanud äh, tagada selle, et äh, ettevõtlusring, õhustik oleks sõbralik ja atraktiivne investeerijad, investorite jaoks. aga me peame ka tööand-, võtjad äh, motiveerima tööd tegema, me peame rõhutama seda, kui oluline on tootlikkus sellega seoses. nii et kõik see, kõike seda õpetas mulle tänane arutelu. on oluline, et riik tegutseks, oleks aktiivne, aga meil on vaja poliitikat, mida teinekord võib-olla on äh, raske läbi suruda, aga pikemas perspektiivis me ei saa äh, survestada ainult ettevõtjaid. meil on vaja kaitse meetmeid äh, me ei saa ilma nende sotsiaalkindlustusmeetmeteta, mis me oleme vastu võtnud Euroopas enam hakkama, aga mida rohkem äh, me ettevõtetelt survet vähendame, seda rohkem on nendel võimalust konkurentsi äh, kontekstis ellu jääda, seda rohkem on nendel võimalusi investeerida ja nii edasi. nimelt tõesti on risk, et me vajume nõiaringi, kus maksud enam ei teeni ühiskonda, vaid vastupidi. me peame looma parimad tingimused äh, ettevõtete jaoks, et nad oleksid novaatorlikud, et nad saaksid investeerida inimkapitali. riik üksi ei saa kunagi vastata investeerimisvajadustele sotsiaalmudeli äh, alalhoidmiseks. me ei saa olla uss, äh, kes sööb enda saba sellisel poliitikal ei ole tulevikku. riik peab sekkuma, riik peab vastu võtma keerulisemaid poliitikaid ja seda ma ütlesin ikka ja jälle, et riik peab olema aktiivne, mida konkurentsivõimelised on, maad on meie ettevõtted, seda parem. ilma selleta peavad nad töökoht, hakati koondama ja mis siis saab nendest inimestest, kes tööta jäävad, nad mõjunevad koormaks äh, riigieelarvele. kogu see probleem on loomulikult meie jaoks äh, uus võimalus leida uusi töökohti, meil ei ole muud võimalust kui see, et me peame bürokraatia koormat vähendama, stimuleerima investeeringuid, toestama ettevõtjaid, koolitama töövõtjaid investeerima tehnoloogiasse ja mis on oluline, on see, et kuidas äh, et, et, et äh, töötamine peab kujunema religiooniks, töö tegemine on auasi, inimene peab ise oma palga välja teenima. ja kogu see asi peab käima käsikäes sotsiaaldialoogiga. mulle on jäänud aga mulje, et dialoogist ei piisa, me peame toitma partnerlusi, me peame tagama äh, suhted äh, tööandjate ja töövõtjate vahel tuleb tagada tööturu osapoolte vahel parem dialoog nende vahel, kes tahavad oma vastutuse kanda võtta ja loomulikult ka poliitikud peavad mängima siin oma rolli. suur tänu! suur tänu, natukene on meil aega ja annaksin sõna siis nendele parlamendisaadikutele, kes selles paneelis osalevad ja kui lubate, siis kõigepealt Heinz Becker kes äh, võtaks äh, ka kokku siis äh, oma seisukoha sellest arutelust ja annaks võib-olla tuleviku jaoks mõtteainest. tegemist on ju siin nii-öelda ümarlauaga, aga ei ole juhuslik, et me täna hommikul just seda arutelu peame nelja ameti ja meie ülejäänud külasta-, külalistega. Euroopa Komisjon eelmis-, järgmisel nädalal, teisel oktoobril äh, peab äh, tegema oma panuse äh, majandus- ja rahaliidu sotsiaalsesse elementi ja seega meie arutelu on väga õigesti ajastatud. nii et äh, nii-öelda eelkokkuvõtted, rääkige sellest, mida kõik see võiks anda meie tulevikutööks ja võttes arvesse siis tulevaid arutelusid komisjoniga. härra Becker, teil on sõna. suur tänu, proua esimees. tegemist on äärmiselt keeruka teemaga. jah, et teha lühidalt ja kokkuvõtvalt, siis nagu ma aru saan, siis oleme sellises olukorras, et on üks kõrgetasemeline teema, mis meie kohal hõljub ja see on äh, sotsiaalliit. ma võtan seda sümbolina kõigi nende spetsiifilisemate teemade jaoks, mida täna arutasime. et, et teha lühidalt, nagu ütlesin, ma arvan, et me meil ei ole sellises äh, positsioonis, et me saaksime tõepoolest äh, luua sotsiaalset liitu. ma olen kindel, et see viis, kuidas oleme toiminud senini praegustes struktuurides, seda peaks äh, optimeerima võimalikult hästi, et saada hakkama nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad täna ja homme sest äh, ma arvan, et rahaliit, majandusliit peab olema väga selgelt äh, välja joonistunud, enne kui me saame rääkida sotsiaalsest liidust. ja ma räägin siin sotsiaalsest liidust lihtsalt äh, selleks, et öelda lühidalt, pole mitte Äh, mingit kahtlust, et need eesmärgid ja mõtted, mis as, need asutused äh, esitasid ja meie komisjoni töö läheb kõik ühes suunas, suurendada solidaarsust, sotsiaalset solidaarsust Euroopas. ja sellepärast ma ei taha kaotada siin aega, kulutada närve, kaotada neid partnerlussuhteid äh, rühmadega Euroopa sees ja väljaspool, me oleme tugevad koos, me peame arutama äh, kõrgematasemelisi strateegiaid. aitäh! suur tänu, äh, palun Kingo Kents. palun. paar sõna vaid. ma arvan, et mida meie tänasest koosolekust oleme õppinud, on see, et me ei pea valima majanduskasvu ja sotsiaalse mudeli, sotsiaalse toetuse vahel Need kaks asja peavad käima käsikäes, sest majanduskasvu tagavad investeeringud ja kui meil on majanduskasv, siis on meil võimalik investeerida ka sotsiaalsesse mudelisse. kui me otsustame, et see on õige tee ja see on see sõnum, mis tuli igalt poolt täna see on midagi, millest me ei tohiks taganeda. me näeme seda üha vähem Euroopa tasandil, aga me peame pidama kinni solidaarsusest, see on ainuke võimalik tee, aitäh. aitäh, palun proua McIntyre. suur tänu. mind, härra ministri viimased märkused, eh, need avasid mulle muljet proua Järsovjevska eritas küsimuse, et kas me tahame sõltuvust jõukusest, vaid jõukuse loomist. ma arvan, et kõige parem viis on siiski võimaldada jõukuse teket, sellest lõikaksid kõik kasu, me ei taha mitte mingisugust üldist sotsiaalset mudelit, mis Euroopat koormab meil on vaja eh, kergemat lähenemist, me peame julgustama inimesi investeerima, me peame julgustama inimesi oskuseid arendama ja nii me loome konkurentsivõimelise Euroopa, Euroopa, mis suudab konkureerida mitte Euroopa riikidega, see on ülemaailmne võidujooks, milles me osaleme. praktikakohad, jah, meil on vaja Äh, kaasaegseid praktikakohti, me ei tohi keskenduda vanadele töökohtadele, mis on tänaseks haihtunud. me peame suunama pilgu tulevikku. ja Euroopa poliitika langetus, otsuse langetusprotsess tuleb ka üle vaadata, meie poliitikad peavad olema tõendi, tõenditepõhised. meil on vaja viia läbi mõjuanalüüs kõikide seadusandluste puhul, mis meil on arutelul. suur tänu äh,, väga poliitiline arutelu siin, nagu te näete ja kõik parlamendisaadikud, kes äh, selle äh, parlamentaarse mõõte eest vastutavad, äh, teevad seda tõesti, arvestades seda, et nad peavad kõikide inimeste õiguseid kaitsma, unustamata seda ühtset tööd, mida me võiksime ära teha ühtsena üle fraktsiooni eraldusjoonte kõik soovivad sõna saada ja seega annan kõigile sõna uuesti paariks minutiks. meie külalised. alustagem siis samas järjekorras nagu enne, Uwe Kombüchen, teil on sõna kõigepealt. suur tänu ütles ähm,. ma tahaksin teid tänada esimese selle äh, ürituse korraldamise eest ja nagu te ütlesite, tõesti poliitiline arutelu. on väga kahju, et härra Serkas just saalist lahkus, sellepärast et äh, ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles härra Rožu. Äh, äh, nimelt meie komisjon ei pea ettevõtjatele tegema ettekirjutusi selle kohta, kuidas nad peavad arenema, me peaksime andma ettevõtjatele natukene rohkem liikumisruumi nagu ütles proua Fischbach Brüssel ma ei ole sugugi sotsiaalse mõõtme vastu Euroopas. Äh, proua McIntyre'il on õigus, meil ei ole, meil ei ole ühtset sotsiaalse dialoogi mudelit, Euroopas on erinevad mudelid ja mul jääb äh, korrata ainult seda, mida ütles Maailmapank, äh, et Euroopas kulutatakse heaolusüsteemidele viiskümmend protsenti rohkem vahendeid kui ülejäänud maailmas. nüüd tööhõivepakett, me peame vaatama mida see mak-, maksma läheb, härra Andor ütles, et me peame vaatama lisatööjõukuludele, see on oluline küsimus. ja lõpetuseks, kriis on näidanud seda, et need riigid, kus on paindlikud tööturud, kus aga sotsiaalne dialoog toimub väga hästi, kus tööturu osapooled on sõltumatud, on sellest kriisist tulnud välja paremini. nii palju lõpetuseks, suur tänu! suur tänu ja nüüd siis Karola Fischbach-Kütl ma tahtsin äh, lühidalt öelda Amazoni kohta nii palju, et äh, Saksamaal on äh, läinud nende töötajad streigile. ja on üritanud siis jõuda palgatasemele, mida makstakse mujal see on väga hea äh, näide selle kohta, kuidas teinekord äh, töövaidlustel ei lähe väga hästi aga minu kontseptsioon konkurentsivõimele on see, et see sõltub toote kvaliteedist, innovatsioonivõimekusest, aga ka töötajate motivatsioonist sõltub see, see sõltub ka suutlikkusest kohaneda. ja seega meie visioon, meie võimalused konkurentsivõime kontekstis peaksid tähendama seda, et me ei peaks konkurentsi nimel pingutama iga hinnaga, äh, ohverdades sotsiaalse valdkonna ja nüüd veel investeeringute kohta. me peame Euroopa äh, poliitikas mõistma seda, et kasinuspoliitikad ei ole andnud tulemusi ja on võimalik äh, investeerida töökohtadesse sektorites, kes rahastavad end ise. nagu Äh, John ütles, äh, on võimalik, on Euroopas selliseid sektoreid, kus ühe euro investeeringu pealt saab üsna palju eurosid tuluks. suur tänu, Pudu ja ma siinkohal tervitan ka juba saalis äh, härra Andorit. ma pean lahkuma saalist enne härra Andori kõne lõppu, aga ta annab meile ülevaate annab omapoolse panuse meie aruteludesse ja annab osasid vastuseid esitada küsimustele, aga härra Regu, kaks minutit. ja äh, üks märkus Amazoni kohta. tegemist on konkurentsivõimelise ettevõttega, jah, aga mis on siis see konkurentsitase selles ähm, sektoris, konkurentsiametid peavad sellega muidugi tegelema, aga, aga on väga palju alternatiive Amazonile tarbijatel meil lihtsalt ei ole piisavalt alternatiive praegu Amazonile, see ei ole nii nagu lennundussektorites, kus saab valida teise lennuliini. aga sotsiaaldialoogiks on alati ruumi, me peame üritama selle nii hästi kui võimalik, selle konflikti lahendada, ametid võiksid välja saata hea signaali, aga äh, ruumi on ka teenusepakkujatele. McKinsey suurim nõu-, konsultatsioonifirma on algatanud kampaania, mille kohta nad ütlevad, et kui, milles nad ütlevad, et naiste kaasamine ettevõtete nõukogudesse ja juhatus, juhatustesse äh, suureneb nende tõhusust. nii et erasektor on hakanud äh, diskrimineerimise vastu võitlema, nii et kõige jaoks on maailmas ruumi Äh, mul nüüd paluti esitada provotseerivaid ettepanekuid, äh, ma olen neid juba täna teinud, aga lähen veelgi kaugemale siis. ma töötasin New Yorgis ühes konsultatsioonifirmas ja siis äh, toodi mind üle Brüsselisse. ma olen siit pärit. aga minu töötingimused on vahepeal oluliselt halvenenud Brüsselis on ju käibel teatavasti eh, sotsiaalne turumajandus võrreldes New Yorgiga, mis on ju kõige kurja kants olnud eh, sotsiaalpoliitika mõttes ja, aga ometigi on siin minu töötingimused halvemad. asi on selles, et New Yorgis eh, oli asi selles, et kui mulle töötingimused ei meeldinud, võisin uksest välja jalutada ja teisest uksest sisse, siin aga ei ole see sugugi võimalik. see on raskem, sellest me võime rääkida, aga asja iva on selles, et me ei tegutse vaakumis, on selge see, et üldised olud äh, mõjutavad otsuseid väga palju, kas inimesel on võimalusi tööturul leida enda jaoks uusi võimalusi. sellele me peame keskenduma, suur tänu. Äh, suur tänu. ma tahaksin tänada kõiki äh, ameteid, kõiki meie külalisi härra asepeaminister, teie sõnavõtt oli äärmiselt oluline meie töö jaoks ja ma tahaksin tänada kõiki kolleege tänahommikuse panuse eest. kui lubate, siis mõned märkused. me, see puudutab äh, tervet meie komisjoni arutelu. ma tahaksin öelda nii palju, et kui me räägime sotsiaalsest dialoogist ja innovatsioonist äh, töökohal või või õppeasutuses meil ei ole omavahel kokkuleppeid, kui me jääme globaalsele tasandile, siis me nende kokkulepetele ei jõuagi. kui me vaatame süsteemi arengut, siis me näeme, et meil on meetmeid, mis tekitavad tõsiseid küsimusi. natukene jahmatas mind see, mida ütles Boudouin Haigu äh, äh ja mida kinnitas ka Uwe Kombüchen, et justkui peaks ettevõtted rahule jätma, no see on natukene liialdan siin, aga mulle tundub, et äh, teistes sektorites äh, ettevõtted ka äh, tahavad, et nad jäetaks rahule äh,. ja on jäetud nad äh, nii-öelda äh, endale reguleerida ja me näeme, milleni see on viinud. keegi siin on öelnud seda, et Eh, ettevõtete nõukogudes, kui neis on rohkem naisi, siis asjad võivad olla tõhusamad. aga me teame seda, et kui me oleme näitlikustanud ära, et see on tõhusam, siis seadusandja peaks sekkuma, et natukene tõhusust tõsta ja motiveerida kõiki teisi niimoodi tegutsema. võiks sellest ju ometi olla kasu, kahju see ei teeks. ja see, et me oleme Euroopas sellest hakanud rääkima, on äh, märkimisväärne. proua McIntyre sõna majanduskasvu kohta samuti jahmatas mind. loomulikult meil on vaja majanduskasvu, aga möödunud on kümnend, kus me nägime seda, et mida toob endaga kaasa pöörane kasv. kui me majanduskasvu ei kontrolli, kui me ei ütle selgelt seda, et kasvutulu ja lisaväärtus peab andma võimaluse rahastada ka sotsiaalmudelit, on tegemist äh, kasuga, mis teenib ainult spekulaatorite, spekulantide huvi, huvesid äh, ja see ei ole küll asi, mida toetaks keegi selle komisjoni liikmetest. härra minister, muljet avaldas mulle väga palju nendest asjadest, mida te täna hommikul ütlesite. aga eriti see, mis te ütlesite konkurentsivõime kohta, et see on küsimus, mille peab esitama riigi tasandil. kui konkurentsivõime on probleemiks riigile, siis äh, tuleb probleemi lahendamiseks terve riik kaasata ja probleemi ei saa lahendada ainult ettevõtte tasandil. Te ütlesite ka, et äh, šokeeriv on see ja ma tsiteerin, et teie töötajate õigused välismaal ei ole tagatud. see puudutab ühte teist arutelu, mille me oleme käivitanud oma komisjoni raames ja need asjad on mõlemad üliolulised. ja võtan seal äh, arvesse selle, mis te ütlesite. Te ütlesite ka seda, et sotsiaalne dialoog on oluline. ma loodan, et ma nüüd äh, sain teist õigesti aru, et ettevõtted peavad aru saama, mida tähendab sotsiaalne dialoog. meie jaoks Euroopas on see samuti väga oluline mul on veel meeles see, mida ütles äh, komisjoni president Barroso, kui ta rääkis olukorrast Euroopa Liidus eelmisel aastal, aastal kaks tuhat kaksteist. sellel aastal ta seda ei korranud. aastal kaks tuhat kaksteist, kui ta Euroopa Parlamendi ees oma iga-aastase olukorrast Euroopa Liidus kõne pidas, äh, ütles ta, et äh, sotsiaalmudel on Euroopa konkurentsivõime aluseks. ma arvan, et me peame sellele lausele ikka ja jälle uuesti veetma vi-, viitama, ma ei ole suur Barroso fänn, aga see, mis ta ütles, on ülioluline. ja nüüd üks isiklik märkus, äh, millega on nõus äh, õnneks paljud, kuigi võib-olla mitte kõik, konkurentsivõime verstapostiks äh, on see, et kui me keskendume ainult tööjõuühiku kulule, siis me mitte mingisugust üldist äh, lisandväärtust äh, ei näegi. ja nüüd on meie jaoks äh, kaks olulist eesmärki, võtavad kokku väga paljud nendest elementidest, millest me täna rääkisime ja mis puudutavad seda uut olukorda, millega me nüüd oleme silmitsi ja sellele viitas ka proua Jaslovjevska. meie praegune koolitussüsteem keskendub teadmiste üleandmisele, aga need teadmised vastavad äh, hoopis teisele ajastule. teine ajastu mitmes äh, mõttes, et äh, tööjõupuuduse olukord on, vabandust, tööpuuduse olukord on hoopis teistsugune teistes tingimustes. tööpuudus ähm, vanasti ei olnud massiline tööpuudus, täna aga oleme me rinda pistmas massilise tööpuudusega Äh, me näeme selliseid mastaapseid liikumisi, millel ei ole mitte mingit pistmist äh, tööjõu liikumisega kümme aastat tagasi. tööjõu, vabandust, tehnoloogia areng äh, on tööpuuduse osas viinud selliste arenguteni ja nii kiiresti, et mida me ei ole osanud ettegi kujutada ja meie jaoks on siin see tõesti tõsine probleem. kõige suurem probleem on see, et meie koolitussüsteem, mille me välja pakume, ei keskendu ainult töötuks jäänud inimesele, kellele me aitame uut töökohta leida. me peame keskenduma sellele, et tööpuudus täna on massilist, massiline ja, ja hariduspoliitika peab sellele vastama. ja nüüd tehnoloogia areng, see, et äh, inimeste oskused, äh, haridussüsteem ei lähe kokku tööturu vajadustega, sellest räägitakse väga palju aga teinekord, kui me sellest asjast räägime, jääb meile selline mulje justkui, et piisab ainult sellest, kui ükskord kuidagi haridussüsteemi muuta, et see hakkaks vastama uutele tööturu vajadustele, aga asi ei ole ju selles. tegemist oleks ainult programmide kohandamisega, me peame rääkima meetodi muutmisest. sellepärast, et muidu oleme me pidevas võidujooksus inno-, innovatsiooniga tehnoloogia valdkonnas ja me jääme alati maha me peame mõtlema sellele, kuidas me harijaid harime ja äh, kuidas me läheneme uutele tehnoloogiatele. aga nüüd annan ma eesistumise üle kolleegile Edith Bauerile, keda ma tänan äh, mind asendamast ja sõna annan üle härra volinikule, aga ma vabandan, et ma ei kuule, ei, ei saa jääda siia, et kuulata tema seisukohti, aga meil on veel teisigi võimalusi omavahel kohtuda ja ta saab kindlasti äh, mulle siis korrata seda, mida ta täna hommikul tahtis meile öelda. härra volinik, teil on sõna Uh, the... lugupeetud esinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, agentuuride direktorid, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti ja tänada nelja agentuuri selle ürituse korraldamise eest, mul on väga kahju, et ma ei saanud siin kauem olla, kuid olen veendunud, et see näitab suurepäraselt, kui suurepärast tööd teevad meie agentuurid Nad toetavad komisjoni tööd, koguvad tõendeid väga erinevate poliitiliste arutelude jaoks. volinik, komisjon ja, ja kõik need, kes sõltuvad Senefopi, EU OSHA, Eurofondi ja ETF-i tööst, hindavad nende tegevust kõrgelt. lugupeetud daamid ja härrad, viimase viie aasta jooksul olen Euroopa Liidus olnud äh, Euroopa suurim majanduskriis pärast teist maailmasõda ja Euroopa sotsiaalne mudel on olnud meie tugev külg selles valdkonnas, see on hoidnud oma kaitsva käe meie inimeste üle selles majanduskriisis tänu sotsiaalsele dialoogile, tööturu osapoolte vahelistele kokkuleppele on paljud töökohad alles jäänud ja leitud paindlikud lahendused meil on automaatilised stabilisaatorid ja seetõttu on meie leibkondade sissetulek äh, olnud äh, kaitstud, äh, mis on samuti olnud majanduse stabiliseerimise seisukohast oluline, aga kriis on meile õpetanud erinevaid asju, ta on õpetanud seda, et selleks, et meil oleks sotsiaalmajanduslik mudel, mis on jõukam ja tugevam, tuleb meil veel pingutada liikmesriikide tasandil, aga ka Euroopa Liidu tasandil selge on see, et selleks, et kriisist tugevamini välja tulla, peab Euroopa parandama oma ärimudelit. meil on vaja finantssektorit paremini reguleerida, meil on vaja robustsemat, tugevamat tööstuspoliitikat ja meie rahaliit vajab samuti reformimist. samuti aga me peame vaatama, mida tuleks muuta sotsiaalse mudeli vallas Äh, me peame sotsiaalmudelisse panustama rohkem, mitte vähem. meie lepingutesse lõimitud eesmärkid ei tohi jääda meie kahe silma vahele, me tahaksime sotsiaalset äh, konkurentsivõimelist äh, majandust, solidaarsust liikmesriikide vahel, täielikku tööhõivet, sotsiaalset progressi, konkurentsivõimelist turumajandust, mida on mainitud ka Euroopa Liidu lepingu artiklis kolm. selle eesmärgiks on äh, ka majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse ning liikmesriikide vahelise solidaarsuse suurendamine. me peame leidma tasakaalu liikmesriikide isikliku vastutuse ja solidaarsuse vahel. Euroopa Liit tähendab individuaalset vastutust ja samal ajal ka solidaarsust lugupeetud daamid ja härrad, ma usun, et liikmesriikide vaheline solidaarsus muutub ainult tugevamaks siis, kui me seda ise toetame. aga seda ei juhtu, kui meil ei ole Euroopa, tugevat Euroopa Liidu tasandit. Euroopa Liidu institutsioonid peavad käsikäes tööd tegema. meie heaoluliigid, liikmesriigid on kannatanud pärast äh, võlakriisist tingitud kohandamisprogramme ja komisjoni sotsiaalinvesteeringute pakett on aluseks liikmesriikidele nende liikmesriikide süsteemide reformides, seda me neile oma olemasolevaid ressursse tõhusamalt kasutama ja öö, seda tehes tegelema teemadega nagu kodutus, laste vaesus ja nii edasi me peame samuti analüüsima, kuidas sotsiaalkindlustussüsteemi parandada, selleks et parandada meie, äh, muuhulgas ka meie pensionite jätkusuutlikkust ja stabiilsust. komisjoni äh, valge raamat on olnud aluseks äh, aruteludele ning liikmesriikide reformidele selles vallas. noorte võimaluste algatus ja noorte tööhõivepakett aitavad liikmesriikidel noorte tööpuuduse probleemiga töö, tegeleda, töötada välja parimad kutse ja õppevõimalused ja koolist tööle mineku äh, mudelid. komisjoni ettepanekud, noorte tagatis, äh, noorte tööhõive algatus äh, ja kuus miljardit eurot, mis selleks on antud, on suurepäraseks näiteks selles, kuidas liit kollektiivselt saab tõsise tööhõive ja sotsiaalse ülesandega töötada. noorte tagatis aitab parandada noorte töökindlust ja parandada ka noorte inimeste töölevõtuvõimalusi pikemas perspektiivis. see aitab neil vältida oskuste kaotamist, hoiame enda moraali kõrgel keskendudes noorte vajadustele, pakkudes koolitusvõimalusi, praktikavõimalusi, äh, saame samuti võidelda noorte vaesuse vastu. ma usun, et need algatused aitavad meie majandusel taastuda, kuid võimaldavad ka meil äh, pikemas perspektiivis tugevdada meie sotsiaalset mudelit. meie sotsiaalsed pingutused tavaliselt tulevad altpoolt ülespoole, kuid äh, neid tuleb toetada ka mujalt. sotsiaalne majandus, mis kaasneb äh, ka vabaühendused, sotsiaalsed ettevõtted ja nii edasi, äh, see suudab pakkuda erinevaid teenuseid ja tooteid kogu Euroopas ning lööb ka miljoneid töökohti Euroopa Sotsiaalfondi ja teiste finantsinstrumentide võimalusi tuleks kasutada paremini liikmesriikidesse selleks, et tugevdada sotsiaalset ettevõtlust ning sotsiaalmajandust üldisemalt. Strasbourgis toimub jaanuaris konverents, kuhu koondatakse väga paljud huvirühmad just nimelt sellest valdkonnast. Euroopa sotsiaalmudeli kirjeldusest rääkides ei saa unustada tööturu osapoolte vahelist dialoogi. tööturu osapooled peavad rohkem osalema poliitilistes aruteludes Euroopa Liidus ja ka otsustusprotsessides. Euroopa Liit on liikmesriikides sotsiaalset dialoogi toetanud, eraldades finantsvahendeid selleks muuhulgas Euroopa Liidu tasandil tööturu osapooltega konsulteerimise protsessi saaks muuta tõhusamaks äh, ning kasutada seda rohkem, eesmärgiks on stabiilne, läbipaistev äh, tööturu osapoolte konsulteerimine näiteks ka Euroopa majandus poolaasta protsessi käigus. sotsiaalpartnerite kaasamine liikmesriigi tasandil on äh, samuti äärmiselt oluline ning seda tuleks parandada. mõningates liikmesriikides tuleks tööturu osapoolte vahel dialoog lausa uuesti üles ehitada lugupeetud daamid ja härrad, tooksin välja mõned poliitikavaldkonnad, kus Euroopa Liidu tegevus järgnevatel kuudel on sotsiaalsete kohustuste seisukohast väga oluline. kõigepealt me peame tegema enam selleks, et tagada, et tööturg pakub rohkem võimalusi meie kodanikele, meil on suur tööpuudus aga lisaks sellele on meil Euroopa Liidus ka kaks miljonit täitmata töökohta, meil on puudu tervishoiutöötajatest, infotehnoloogia töötajatest, inseneridest, äh, raamatupidajatest ja nii edasi ja nii edasi loomulikult äh, alati on mõned töökohad täitmata, kuid praegu me saaksime siiski seda lõhet vähendada, suurendades oma tööjõu liikuvust äh, piirkondlikul liikmesriigi ja Euroopa tasandil. komisjon töötab selle nimel, et äh, internetis online tööhõiveteenuseid, teenuste kaardistamist parandada, anda meile võimaluse paremini reaalajas saada ülevaade vabadest töökohtadest ning vajadustest. meie eesmärgiks on paremad, tõhusamad tööhõivevahendid, mis liikmesriikidele võimaldavad pakkuda paindlikult liikuvust suurendavaid ja soodustavaid teenuseid, et teenida tööturu huve. kui meie tööturg, turg toimib hästi, suureneb meie tootlikkus, inimesed saavad muud, vahetada töökohti kiiresti, kui see on vajalik liikuvus haridusteelt äh, töökohale paraneb. kuid meil on para-, vaja veel parandada tööhõiveteenuseid, äh, riiklikke tööhõiveteenuseid ning äh, aktiivset töö, tööturupoliitikat. praegune aeg on otsustava tähtsusega. praegu otsustatakse palju Euroopa finantsinstrumentide küsimustes. ja mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes me peaksime tagama tulevikus Euroopa Sotsiaalfondile piisavad vahendid, aga ka noorte tööhõive algatusele, sotsiaalse innovatsiooni algatusele ning ka Euroopa kõige enam puudust kannatavate inimeste fondile. Need instrumendid on olulised ressursid selleks, et meie tööturg toimiks hästi, et me muudaksime oma inimkapitali tugevamaks ja suurendaksime sotsiaalset ühtekuuluvust. me peame aktiivselt investeerima inimkapitali ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Need eeltingimused peavad olema täidetud, kui me tahame konkurentsivõimet maailmaturul ja majanduskasvu kahekümne esimesel sajandil ja maailma areenil lugupeetud daamid ja härrad, hästi toimiv tööturg Euroopa Liidus tähendab ka seda, et meil on õiglased töötingimused ja töö tervishoid ja ohutus. see on üks osa Euroopa sotsiaalmajanduslikust mudelist ning Euroopa Liidu üks tähtsamatest ülesannetest. head töö, tervishoiu ja ohutuse standardid võitlevad sotsiaalse tõrjutuse vastu, suurendavad tööturule kaasamist, parandavad töölevõtuvõimalusi ning äh, vähendavad varast pensionile minekut. majanduskriisi tingimustes äh, töötervishoiu ja tööohutuse parandamine aitab tõsiselt kaasa Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide saavutamisele ning äh, samuti aitab see tagada, et me tuleme kriisist tugevamalt välja. ja tõendid on näidanud, et töötervishoiu ja ohutuse meetmed äh, on ka majanduslikult äh, kasulikud. töötervishoiu, kõrgete töötervishoiu standarditega ja tööohutuse standarditega ettevõtete töötajad äh, on aktiivsemad ja aitavad Euroopa konkurentsivõimet suurendada. aga me töötame ka teiste algatuste kallal selleks, et parandada töötingimusi üldisemalt, äh, näiteks praktikakohtade kvaliteediraamistik, see on noorte inimeste jaoks väga oluline, äh, või siis äh, Euroopa deklareerimata tööplatvorm. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit ja iseäranis euroala on majandus, sotsiaal- ja tööhõivekriisis ja liikmesriikide vahelised lõhed suurenevad, polariseerumine äh, toimub meie ümber ühiskondades. Need trendid töötavad meie pingutuste vastu, me tahame saavutada täistööhõivet, mis koos sotsiaalse progressiga on üks meie lepingutest sätestatud eesmärkidest. Need on meie eesmärgid mis peavad olema meie majandusliku poliitilise tegevuse südames ning äh, olema aluseks ka meie rahaliidule. samast lepingu artiklist võib lugeda ka seda, et Euroopa peab äh, majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalsust üht, territoriaalset ühtekuuluvust ja solidaarsust suurendama. kõik sotsiaalsed rühmitused, mitte ainult eliit, tuleb kaasata Euroopa integreerimise protsessi kriis on meile näidanud, kui suurel määral liikmesriikide majandused sõltuvad üksteisest. sotsiaalne progress liikmesriigiti äh, valmistab meile muret ühiselt, iseäranis euroalal. Euroopa Liit praegu ei ole oma ülesehitusest tingitud olnud alati oma ülesannete kõrgusel, me ei ole suutnud äh, majanduse reaalse arenguga sammu käia ning võidelda vaesuse ja ebavõrdsuse vastu piisaval määral, selleks et tagada meie rahaliidu, valuutaliidu tõhus toimimine. põhjaliikmesriikide ja perifeersete või, või kesksete liikmesriikide ja perifeersete, peamiselt lõunaliikmesriikide vahelised lõhed on suurenenud lõuna pool on kasvanud tööpuudus lausa dramaatiliselt, iseäranis noorte hulgas. leibkondade sissetulekud on vähenenud, vaesus üha kasvab. see polariseerumine on, tuleb väga hästi välja euroalal, kus ei saa enam rakendada valuuta korrigeerimise vahendeid. kuna kursimuutusi ei saa kasutada, siis seal on sellel erinevad tagajärjed. Deval-, loomulik devalveerumine, rahvaränne, sellega kaasnevad ka oma poliitilised riskid, populism, äärmuslus, pika kriisi ajal on sealt väga selgesti esile tõusnud. meie rahaliit tugineb fiskaalkokkuleppele, kus ei ole üle riigilise, riikidevahelisi fiskaalseid ülekandeid. ja nende küsimustega tegeleme me ka EMU sotsiaaldimensiooni alases teatises. lugupeetud daamid ja härrad, rahaliit on tähtis ülesanne, kuid kui me tahame tasakaalustatud majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust, siis on see möödapääsmatu. me peame aga sotsiaalset mõõdet tugevdama ning kandma hoolt selle eest, et äh, rahaliidu toimimine ei too ohvriks Euroopa Liidu liikmesriikide sotsiaalsed eesmärgid. suur tänu! Thank you so much for uh... suur tänu selle ettekande eest. suur tänu selle hea uudise eest, et meid ootab õige pea sotsiaalset mõõdet käsitlev äh, dokustaat. ja nüüd on minu ülesandeks meie praegune konverents lõpetada. tänan siinkohal meie volinikku, meie asepeaministrit äh, ja majandusministrit Moldova Vabariigist, härra Valeriu Laazarit. tahaksin tänada ka meie agentuuride direktorit Kristjan Lettmaierit, härra Menendez Valdest, Krist-, proua Krista Sedlatšeki ja proua Madlen Servanit ning tahaksin tänada ka meie paneeli kõnelejatele, kõnelejaid ning lõpetuseks ka üks hea uudis teile. meid ootab ukse taga väike vastuvõtt. nii et suur tänu teile, nüüd on meie üritus lõppenud. okei, see on nagu see kuulda loo. szépen köszönöm. Hogy nem, Adil?